Good morning. I will speak in tere hommikust, räägin edasi hispaania keeles. Bueno, vamos a abrir la sesión. alustame siis tänast äh, istung kodukorra artikli neliteist lõige üks vastavalt juhatan koosolekut aseesimehena, kuna ametist lahkuv ase, esimees ei ole kohal. meie tänase koosoleku eesmärk on valida meie esimees ja neli aseesimeest vastavalt kodukorra artiklile neliteist. mind on teavitatud, et meid on, mind on teavitatud asendusliikmetest, kes osalevad hääletusel ja kui midagi on muutunud, siis teavitage mind palun enne hääletust. palun sekretäriaadil kontrollida, kas kvoorum on koos. tuletan meelde, et vastavalt artiklile neliteist kaheksa äh, moodustavad kvoorumi üheksa, neli, see neli moodustab kvoorumi neljandik saadikutest, ehk siis meie puhul üheksateist. nüüd kõigepealt esimehe valimine, äh, kandidaadid peavad nimetama fraktsioonid. Ähm, nüüd Rahvapartei nimed on McAllisteri. Breda. tänan enne kui ma kommenteeriksin meie fraktsiooni ettepanekut, tahaksin äh, tänada tema tegevuse eest meie ametist lahkuvat esimeest, härra Edmund Brocki. kahjuks ei ole ta täna siin. aga tahaksin teda tänada mitte ainult selle eest, mida ta on teinud meie komisjoni juhtimisel viimase kahe ja poole aasta jooksul, aga tahaksin teda tänada ka tema tegevuse eest ma tuleb üldse tervikuna, ta valmiti parlamenti aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend, tema tööoskused, tema mõõdukus on meile suureks eeskujuks ja ma tahan teda tänada. Euh, ja nüüd meie fraktsiooni ettepanek esi-, komisjoni esimehe kohale meie kolleeg McAllister on meie kandidaat. tegemist on äh, kolleegiga, kes üheksakümne kaheksandast aastast olnud Euroopa Parlamendi liige, esindab Alam-Saksimaad. Te tunnete teda kõik, ta oli Serbia raportöör, ta on näidanud oma Euroopa meelsust üles tema poliitilist intelligentsi, ole, toetame teda jõuliselt, et ta juhiks väliskomisjoni äh, kahe ja poole aasta jooksul, mis on meie ees ja ma tänan teid ette toetuse eest. tänan väga. härra McAllister, kas te olete nõus kandideerima? Yes okay kandidaat cumple las obligaciones? kandidaat on alla kirjutanud finantshuvide deklaratsioonile. kas on teisi kandidaate? ei ole. seega teen ettepaneku, et kinnitame ta ametise heakskiiduga. ja võite asuda koosolekut juhatama. ära. kallid kolleegid, kõigepealt suur-suur tänu selle usalduse eest, mida minu vastu üles näitasite. minu jaoks on suur au järgmised kaks ja pool aastat seda komisjoni juhtida. suur tänu selle väga üksmeelse ja selge hääletustulemuse eest ja härra Preeda tänas juba Elmar Brocki, mina ka tahaksin teda tänada, Elmar Brock ei ole täna hommikul Brüsselis, sellepärast et ta osaleb praegu Roman Herzogi kunagise Saksamaa äh, presidendi matustel äh, ja ta palus teid kõiki tervitada. ta on ilmselgelt äh, parlamendis kõige kauem olnud äh, saadik, ta on olnud siin kolmkümmend seitse aastat, ta jääb saadikuks edasi ja tema oma kogemustega toetab meid kindlasti ka tulevikus. tahaksin kogu komisjonile kinnitada, et mina kavatsen hoolitseda hea koostöö, fraktsioonide ülese koostöö eest siin Ähm, komisjonis ja tahan ähm, nii koordinaatoritele kui ka liikmetele ja aseliikmetele öelda, et kui teil on ettepanekuid, soovitusi, kriitikat, pöörduge kas otse minu poole või siis komisjoni sekretariaadi poole ning me üritame leida parimaid lahendusi probleemidele selleks, et me saaksime oma tööga ka mõistlikult edasi minna. suur tänu selle usalduse eest, suur tänu eriti just rahva Rahvapartei fraktsioonile selle eest, et nad minu kandidatuuri eh, esitasid. rääkisin eh, ko-, komisjoni sekretariaadiga sellest ja ma kavatsen seda komisjoni juhtida inglise keeles, sest see teeb meie töö lihtsamaks. ja sellepärast räägin ma edasi inglise keeles. kallid kolleegid, läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde meil tuleb valida esimene aseesimees. nii et ma küsin fraktsioonidelt, kas teil on kandidaate? palun uh,. Much, aitäh. mina tahaksin esitada oma hea kolleegi Anders Vistisseni kolleegi äh, Taanist, kes on vägagi võimekas seda tööd tegema ja ma pakun välja siis Andersi kandidatuuri. aitäh! kas on veel kandidaate? ei ole. kuna te olete uus kolleeg siin komisjonis, äkki siis te soovite võib-olla paar sõna enda kohta öelda? Uh, aitäh, et minu kandidatuur esitati, ma olen uh, uus liige siin komisjonis, aga ma kavatsen teiega koostööd teha ja kui esimest ei ole kohal, siis ma üritan kõiki kohtumisi juhtida võimalikult tõhusalt ja õiglaselt ning ma tahan teha kõikide teiega koostööd kogu selles poliitilises töös, mis meie ees on, aitäh! Um, that... aitäh! ma arvan, et me saame ka lihtsalt aplausiga kinnitada või siiski mitte, kes toetab esimest aseesimeest, aga või siiski aplausiga, teeme aplausiga. okei okay., and you can also take a seat. hästi, siis tulge siia poodiumile juhatuse kohtadele. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, teise aseesimehe valimine. jällegi, kas on meil kandidaate, palun? aitäh! minu fraktsioon, kuue NGL fraktsioon soovib esitada meie kalli kolleegi Javier Couso härra Kousot usaldame me väga oma fraktsioonis ja viimase kahe ja poole aasta jooksul sai ta oma ülesandega väga hästi ning kompetentselt hakkama. teda võib alati usaldada ja ma palun eh, teda toetada Äh, kui ta kandideerib teise aseesimehe kohale. aitäh, proua Lösing, siis kas on meil võimalik ka siin aplausiga kinnitada, nii et kes toetab kolleegi, siis palun andke kuidagi toetusest märku. kas keegi on ka vastu, erapooletu ei ole, siis on see, on ka härra Koosa ametisse kinnitatud ja nüüd kolmas aseesimees soovib sõna saada, Knut Fleckenstein. jah, aitäh, härra esimees. meie paneme üles Andi Kristea kandidatuuri, minu paremal käel istuv meesterahvas ei ole teile tundmatu suurus, ta on Moldova koostöökomisjoni juhina väga palju juba ära teinud, ta on väga usaldusväärne ja tegeb väga paljudes erinevates valdkondades. aitäh, härra Fleckenstein, kas on veel kandidaate? ei ole, siis meil on võimalik ka kolmas aseesimees aplausiga kinnitada. Ein... ka teile palju õnne ja läheme nüüd neljanda aseesimehe koha juurde ja ka siin on ettepanekuid. Kristjan Preeda, palun. tänan, esimees. meie fraktsioon teeb ettepaneku sellele kohale nimetada kolleeg Dubravka Švitsa. ta oli juba aseesimees meie komisjonis, tal on äh, suur poliitiline kogemus, ta on äh, pikaajaline meie komisjoni liige ja suur tänu. okei okay., thank you aitäh, on veel kandidaate? ei ole? siis Dubravka, kes toetab Dubravka suitset? Right, congratulations! hästi, palju õnne ja edukat koostööd ja palun, kallis kolleeg! Thank you very much after ten aitäh pärast äh, kümmet aastat äh, väliskomisjoni aseesimehena tahan teid tänada, see oli suur au ja ma loodan, et äh, meil sai ka koos nalja. Right, we're at the end. hästi, sellega on meie komisjoni esimene osa ammendunud, me jätkame üheksa kolmkümmend ehk seitsme minuti pärast ja meil on tegemist siis Arengukomisjoniga koostöös toimuva koosolekuga.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

Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to head kolleegid, alustame nüüd äh, ühis, koos arengukomisjoniga ühiskoosolekut. muidugi tere tulemast ka proua McAvenile, arengukomisjoni esimehele. nüüd päevakorra kinnitamine, kas selle kohta on kommentaare? ei ole ja enne, kui me läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, mul oleks üks teadaanne. head ahveti kolleegid, teile teadmiseks, homme toimub äh, Eurolati delegatsiooni erakorraline koosolek, kus vahetame mõtteid härra Luis Almagroga, kes on Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretär, nii et kõik ähm, ahveti liikmed on äh, kutsutud ja kohtumine toimub niisiis homme, nagu ma ütlesin, kella viiest kuueni õhtul ruumis üks E kaks ASP majas. see oli minu teadaanne ja nüüd päevakorrapunkt number kaks, kus me räägime siis pagulase rändevoogude ohjamisest ning Euroopa Liidu välistegevusest see on väga õigeajal-, õigeaegne ühisraport, äh, mille koostavad Ahvet ja Teve. on esitatud viissada nelikümmend seitse muudatusettepanekut. selle teema on väga oluline, on ka kolmkümmend seitse kompromissmuudatusettepanekud, mille üle on läbi räägitud ja milles on kokku lepitud ning äh, hääletus on kavas kolmekümne esimesel jaanuaril meie järgmisel kohtumisel siis pärastlõunal Brüssel. kui te olete nõus, proua McEwen annangi sõna äh, kaasraportööridele proua Helena Valencianale ja härra Augustin Dias-Demerale. kes sooviks alustada, palun väga. Uh, thank you very much uh,, chair and uh, suur tänu, esimees. ja tere tulemast kõigepealt ja õnnitlused teie valimise puhul meie komisjoni aseesimeheks me siin vaatame nüüd viimast korda läbi seda ühist raportit, mille koostavad Ahvet ja Teve. ja alustuseks tahaksin väljendada oma siirast äh, tänu härra Dias de Merale, Teve kolleegile suurepärase koostöö eest ja vastavalt artiklile viiskümmend viis Äh, koostasime selle raporti, mõnikord te teate, et äh, koostöö komisjonide vahel on täielik põrgu, aga antud juhul oli kõik täiesti vastupidi. tõesti oli suurepärane koostöö Arengukomisjoniga. tahaksin tänada ka variraportööre ja suurepärane koostöö, äh, selle tulemus on laiapõhjaline konsensus väga olulisel teemal kus Euroopa Parlament peab välja saatma selge ja jõulise sõnumi. ja on väga tähtis, et me oleme kõik äh, ühel meelel. Äh, raporti esialgses projektis oli meil äh, ligi viissada viiskümmend muudatusettepanekut ja kaasraportööri ja variraportööride ees siis raske töö leida kom-, leida kompromiss muudatusettepanekut, mida on siis nüüd kokku kolmkümmend seitse, mis äh, siis kokku teeb kakssada kolmkümmend muudatusettepanekut praegusel hetkel. järgmine, eelmine kohtumine oli meil tehniline variraportööride kohtumine. selle raporti teemaks on Euroopa Liidu välis tegevus selles valdkonnas, mis on rände puhul olnud ähm, suureks puudujäägiks. varasemalt äh, tegelesid sellega välisministrid. ja nüüd on meil võimalus palju põhjalikumalt teemaga tegeleda meil on partnerlusraamistik ja niinimetatud äh, rändelepped, ja nüüd me oleme puudujääke parandanud meie välistegevuses. me oleme kõik teadlikud, millised äh, raskused on seotud seda tüüpi algatustega, mille, millega tuleb välja Komisjon Euroopa ja EAS. nõukogu tegevuse ja see kõik kokku ei ole alati väga mõistlik rändekriisi tingimustes tahaksin rõhutada mõnda põhilist äh, ideed, mis on olulised äh, parlamendi jaoks, kõigepealt õigused ja inimväärikus, olgu siis tegemist äh, asüülitaotlejatega, pagulaste, migrantidega, see ei ole kunagi teisejärguline. teiseks, rännet ei tule mõista kui ohtu. me peame siin narratiivi muutma me peame mõtlema vastastikusele kasule. see on lahing, kus demokraadid ei tohi lüüa saada. me peame võitlema ksenofoobilise paremäärmuslusega ning meie poliitika peab vastama äh, ja võtma arvesse rände keerukad algpõhjused, mõistmaks, ja ränne võiks ol-, peaks lõpuks muutuma valikuvariandiks, mitte, mitte sunduslikuks. meil on muidugi selleks vaja kolmandate riikidega teha koostööd, kui me tahame ja peame mõtlema tagasivõtmistingimustele, kui me tahame inimkaubitsejate tegevust äh, piirata ja kui me tahame teha lõppu tuhandete inimeste kannatustele, kellel, kellel ei ole midagi kaotada peale oma elu meil on legaalsed kanalid nagu humanitaarviisad näiteks, et äh, inimesed ei hakkaks enesetapjalikku reisi ette võtma üle Vahemere. ja ootame tõesti pikisilmi ühist äh, Euroopa Liidu rändepoliitikat, mis tugineks solidaarsuse põhimõttele ja austusele inimelude vastu Euroopa Liit ei saa käituda vastuoluliselt äh, omaenda väärtuste suhtel. hetkel äh, ei täida Euroopa Liit omaenda otsuseid, sellisel juhul see poliitika ongi määratud ebaõnnestuma, mitte ainult äh, rändekriisi kontekstis, aga arvestades ka Euroopa Liidu rolli maailmas tervikuna. Euroopa Parlament ei saa jääda kõrvalseisjaks Euroopa Liidu tegevustes sellises valdkonnas nagu rändelepped. Need on kesksed äh, aspektid sellest sõnumist, mida me tahame saata. ja kõik fraktsioonid, kes on selle raportiga töötanud, on, on minuga ühte meelt. siin on mõned aspektid siiski, kus kompromissi saavutada ei jõudnud, Türgi, Afganistan. aga ma tahan selgelt välja öelda, et Euroopa Parlamendile teeb tõsist muret uus suundumus, mida me näeme. Türgi osas. ja Türgi kokkuleppe osas ning samuti Liibüa on murepunkt. meie parlament ei nõustu sellise lähenemisega. vaadates tulevikku, kokku, kokkuleppeid ja dialoogi erinevate riikidega. peame liikuma õiges suunas tulevikku silmas pidades ja meie poliitika peab olema järele, järjekindel, ma ei taha siin pikalt rääkida enam, ma annan hea meelega veel täiendavaid selgitusi kompromisside osas või vastan kolleegide küsimustele. tahan tänada kõiki väga konstruktiivse ja intelligentse panuse eest tahan tänada mõlema komisjoni sekretäriaati. Thank you, dear colleague, and now aitäh, kallis kolleeg ja nüüd härra Dias de Mera, kaasraportöör, palun. aitäh, aitäh, härra esimees. mul ei olegi väga palju lisada, kuid on siiski mõned küsimused, mis minu arvates mainimist väärivad tahtsin rääkida selle kokkuleppe tähtsusest. tänu artiklile viiskümmend viis oli mul võimalus äh, õppida tundma proua Valencianot, poliitikut, kellega on võimalik tõesti dialoogi pidada ja kokkuleppele jõuda. tegemist oli väga positiivse kogemusega ja sellepärast suur-suur tänu sulle, Helena! ma tahaksin ka variraportööre tänada. suur tänu teile, et aitasite meil kokkuleppele jõuda. kompromissettepanekute väljatöötamine ei olnud lihtne, aga te väga konstruktiivselt ja professionaalselt aitasite meil neid kokku panna. suur tänu ka komisjoni sekretäriaadile ja ka meie kaastöötajatele minu fraktsioon toetab kõiki välja töötatud kompromissettepanekuid. on tähtis, et me kokkuleppele jõudsime koos Helena fraktsiooniga, sest äh, see suurendab äh, praeguse raporti tähtsust ja kuna tegemist on nii tähtsa küsimusega nagu ränne, on see eriti hea edusamm. suurem osa on siin juba ära öeldud, ma tahtsin lihtsalt paari küsimust veel toonitada. näiteks seda, et meil tuleb omavahel ühendada solidaarsus ja liikumine, mobiilsus see on tegelikult ähm, kõige tähtsamaks osaks nendest meetmetest, mis me oleme välja pakkunud. peale selle on ka ränne ja areng omavahel seotud ning siis tuleb veel arvestada ka sellega, et me täiesti teadlikult oleme rõhuasetuse pannud siin humanitaarabile, sooküsimustele ja eriti haavatavatele rühmadele. ja seda kõike arvestades UNHCR-i ja ÜRO tegevusega ma tahaksin siin välja tuua ka piirkondlike ja kohalike organisatsioonide tähtsuse on väga tähtis, et me teame täpselt, millest me siin räägime. ja meie jaoks on ka täiesti ilmselge äh, ka siin kliimamuutuste negatiivne roll. on neid, kes on väga skeptilised ja ei usu kliimamuutustesse äh, tegelikult võib seda isegi veelgi otsesemalt välja öelda, on lihtsalt inimesi, kes on täiesti ignorantsed kliimamuutuste suhtes. siis eh, humanitaarviisade küsimus ning kõik lahendamata küsimused, eh, mis põhjustavad siis rännet või äh, Äh, suurendavad rändevoogusid, nagu näiteks konflikt Süürias või kokkulepe Türgiga või siis ka see, et Türgiga kokkuleppele ei jõuta. daamid ja härrad, tahtsin lõpetuseks veel öelda, et ränne, sisseränne on õigus ja selle oleme me siin raportis ka selgelt välja toonud ka minu poolt veel kord suur tänu kõigile, kes aitasid raportit koostada ja suur tänu ka Helenale ning samamoodi nagu ka Helena olen ka mina valmis vastama küsimustele. Uh, aitäh mõlemale kolleegile. ja nüüd saame alustada arutelu. annan uh, sõna variraportööridele vähemalt nendele, kes kohal on ja kui ma õigesti aru saan, siis esimene äh, variraportöör oleks siin proua Lohpiller Rohelistest. aitäh ja palju õnne äh, esimeheks valimise puhul äh, Rohelistelt ja EFA fraktsioonilt me loodame teha tihedat koostööd ning äh, sooviksin äh, tänada varirapor-, teisi variraportööre väga hea mm, läbirääkimiste protsessi eest ja meil on nüüd väga, väga hea tulemus, ma arvan, et see raport on oluline, see on esimene samm parlamendi jaoks rõhutamaks seda, et vaja on parandada äh, Euroopa Liidu äh, koostööd kolmandate riikidega rändeküsimustes, äh, tuleks kaasata inimõigusi, hoolsuskohustust, äh, protsesside jälgimist, kõiki välislepinguid ja prioriteetseks pidada neid riike, kust rändajad tulevad või mida nad läbivad ja väga oluline on tegeleda ka ühiskonnaliku arenguga. hea haldamine peab olema väga olulisel kohal äh, nii äh, meie, meie suhetes kolmandate riikidega ning viimased näited, nagu näiteks Euroopa Liidu Türgi lepe ja see, mida üritatakse teha Afganistaniga või hiljutine lepi, lepe Maaliga, on näidanud, et Euroopa Liidu koostöö kolmandate riikidega rändeküsimustes ei ole piisavalt läbipaistev ja keskendub järjest rohkem äh, ebaseadusliku rände ähm, tõkestamisele ja tagasipöördumiste suurendamisele, e, aga tähelepanu alt jäetakse välja inimõiguste küsimused ning ei suudeta tegeleda ebaseadusliku rände tegelike probleemidega ja ei tegeleta tegelike põhjustega, miks inimesed äh, välja rändavad. see, et ei keskenduta piisavalt äh, inimõiguste küsimustele koostöös ja rändehalduses, äh, on väga murettekitav. ja sellel on oma mõju rändajate ja varjupaiga taotlejate vastuvõtmisel ning väga oluline on tunnustada seda, kui oluline on individuaalsete õiguste kaitse kõigi jaoks rändeprotsessi käigus ning äh, kui oluline on äh, lihtsustada äh, rändajate ja pagulaste jaoks äh, juurdepääsu õiguskaitsele. vaja on rohkem õigusse tagatisi, kui tegemist on koostööga rändeküsimustes, vaja on inimõiguste kaitsemehhanismi ja ma arvan, et seda on võimalik saavutada ja me peaksime sellele keskenduma selles raportis kui me suurendame parlamendi järelevalvet Äh, koostööprojektides ja rändehalduses. Mm, näiteks äh, äh, ja Euroopa Liidu Türgi lepe ning Afganistaniga sõlmitud kokkulepped ei tohiks olla meile selles juures eeskujuks, Euroopa Parlament peaks mängima suuremat rolli nende kokkulepete üle järelevalve teostamisel ning parlamentaarset kontrolli ei tohiks vältida ning äh, me rõhutame, et äh, arengukoostöö peaks olema suunatud vaesuse väljajuurimisele, äh, me peaksime selle raportiga rõhutama seda, et ainus võimalik edasiliikumise viis on inimõigustel baseeruv koostööraamistik kolmandate riikidega ja vaja on äh, ka inimeste suurem ma-, massilise liikumise puhul tagada turvalisus, vaja on jagada vastutust selle eest, kuidas luua tõhusaid kanaleid rahvusvahelise kaitse ja rände jaoks ja ma loodan, et kui me detailsemalt käsitleme ühiseid muudatusettepanekuid, siis saame me enamust neist toetada, aitäh! aitäh, proua Lohpiilar! järgmine kõneleja on äh, proua Veržia äh, kuue fraktsioonist. aitäh, härra esimees, äh, palju õnne valituks osutumise puhul ma vabandan kolleeg Miguel Urbani eest, aga võtan siin sõna nii kuue esindajana kui kodanikuvabaduste komisjoni esindajana kui lubate. ma tahaksin tänada kahte kaasraportööri ning kõiki variraportööre. ma arvan, et see raport järgneb väga suurel määral sellele raportile, mis me võtsime oktoobris vastu täiskogul, ähm, mis puudutas inimõigusi äh, ja rännet kolmandatest riikidest. ma olin selle raporti puhul raportöör ja osalesin kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamisel, mis peegeldavad äh, seda eelnevat raportit. tahaksin siin rõhutada mõningaid asju, mis on liibekomisjoni arvamuses ja mis ei ole äh, samal moel kajastatud väliskomisjoni arvamuses. kõigepealt kodakondsuseta isikud, ma arvan, et seda küsimust ei ole siin raportis käsitletud, mina vähemalt seda ei näinud, aga Kodanikuvabaduste komisjon omistab sellele suurt tähtsust, sellepärast et kodakondsuse puudumise küsimus on järjest olulisem, see on küsimus, mis on seotud rändega ja eelkõige rändajate lastega, kellel on väga raske saavutada seda, et neid tunnustatakse riigi kodanikena, kui nad on riigist lahkunud ning teine asi, mida tahaksin rõhutada, äh, lisaks sellele, mida on öeldud komisjoni, mida on äh, siin äh, muudatusettepanekutes rõhutatud, et väga oluline on järelevalve teostamine kõigi nende vahendite üle, mida on kasutatud, järjest et rohkem on meil tunne, et äh, selles vallas on järjest vähem parlamendi poolne kontroll tagatud, nii et me peame tõesti rõhutama seda, et vaja on kontrollida ja hinnata kõigi nende vahendite kasutamist. kõigi nende poliitikate puhul, eriti mis puudutab mõningaid probleeme äh, seoses äh, Euroopa Arengufondi kasutamisega mille rahasid tõesti kuritarvitatakse eelkõige äh, nende usaldusfondide kaudu. ja tahaksin rõhutada ka inimkaubandust, kodanikuvabaduste komisjon on väga palju rõhutanud, et vaja on tegeleda nende küsimustega juba preventiivselt, sest kui me seda ei tee, siis äh, näiteks äh, Sofia äh, Ehm, operatsioon ei ole tõhus, kui me juba eelnevalt ei tegele nende küsimustega ja seetõttu on vaja kohustada neid riike tegema koostööd selles valdkonnas, muuhulgas eh, näiteks eh, tuleb arutada viisa liberaliseerimise küsimust eh, ja kohustada partnerriike tõesti tegema tööd nende küsimustega. eelkõige mõtleme siin Türgile et äh, see nüüd siin tõesti väga selgelt välja öelda. ja Kodanikuvabaduste komisjon, see on küll raportis ka äh, käsitlemist leidnud, aga see on minu meelest siiski väga oluline, ähm, meie komisjon arvab, et äh, arenguabi ei tohiks siduda teiste poliitikatega, see oleks tõesti vastuolus selle poliitika põhieesmärkidega, see ei võimaldaks või neil võidelda rände vastu. Ähm, inimõiguste küsimused, see, need hõlmavad ka kodaniku ja Ehm, ja majanduslikke õigusi, nii et me ei tohiks tõesti arenguabi ehm, puhul kõrvale jätta tegelikke eesmärke. aitäh ja järgmine kõneleja on härra Lopez. Eh, aitäh, härra esimees. kõigepealt palju õnne valituks osutumise puhul ja sooviks äh, tänada kaasraportööre, nii härra Demerat kui proua Valencianat äh, tehtud töö eest äh, ja kompromissivalmiduse eest selle väga, väga olulise raporti väljatöötamisel, kus käsitletakse teemat, mis ka avalikkuse jaoks on väga oluline juba aastaid. nii et tõesti, inimõiguste kaitse on väga oluline õigus rändele, legaalse kontrolli äh, tagamine, õiguspäraste sisserändekanalite loomine, mis peaksid Euroopa Parlamendile olema olulised ka humanistlikust vaatepunktist. ning nüüd konkreetsemalt kõigepealt äh, lepingud Türgi ja Afganistaniga miks on vaja nendega tegeleda? esmalt sellepärast, et need ei järgi ühenduse loogikat ega ole tagatud ka parlamendipoolne kontroll. parlamendil ei ole võimalik teostada kontrolli nende lepingute üle, me ei tea isegi, millistel alustel äh, rajaneb see Türgiga sõlmitud leping, millisele loogikale see on allutatud ja sellega luuakse ohtlik pretsedent. ja me ei tohi seda kahe silma vahele jätta. sama käib ka Afganistaniga sõlmitud lepingu kohta lisaks sellele tekib võimalus massiliselt inimesi tagasi saata nendesse riikidesse, rahvusvahelise õiguse kohaselt see võimalik ei ole, vaja on, võimalikud on rahvusvahelise õiguse kohaselt üksnes individuaalsed tagasipöördumised ja tulevikus tuleb seda samuti silmas pidada. teiseks tahaks rääkida raporti üldisest käsitlusest, sellest kui olulised järgnevatel aastatel saavad olema rändevood, on väga erinevaid võimalusi. sellega seoses ma tahaksin siin esile tuua ühe elemendi, millest siin ka juttu on, nimelt äh, pagemine äh, keskkonna põhjustest lähtuvalt kliimamuutuste tõttu on riike, millel on järjest suure, suuremaid probleeme kliimamuutuste tõttu nende probleemidega ja ka vägivallapuhangud, mis, mida on esinenud Põhja-Aafrika riikides ja mille tõttu paljud inimesed on olnud sunnitud põgenema. lisaks sellele on vaja mõelda ka sellele, et nende küsimustega tegelemise ajalugu on olnud äh, selline, et Euroopa Liit on läbi kukkunud selles valdkonnas. me peame tõesti siin kurssi muutma, me oleme naabruspoliitikas alati panustanud Euroopa Liidu tugevusele, seda, et me oleme eeskujuks, me tahtsime demokraatia stabiilsust, inimõiguste austamist eksportida oma naaberriikidesse, aga seda ei ole äh, võimalik enam teha, võttes arvesse seda, mis toimunud on ning seetõttu peab meie naabruspoliitika ka muutuma, võttes arvesse seda, et meie vahetud naaberpiirkonnad on nüüd nii raskes olukorras. aitäh, härra Vaigel, palun! aitäh, ka mina sooviks teid õnnitleda selle eest, et saite uue vastutusrikka ametikoha ja mul on väga, ma olen kindel, et me teeme väga head koostööd tulevikus, aga jätkan edasi sloveenia keeles. Need teemad, millest me täna räägime, tõendavad seda, et me oleme teadlikud sellest, et tegemist on probleemiga, millega me peame tegelema veel pikka aega ja me peame leidma aktiivsema lähenemise ja lähenemise, mis võimaldab meil maailma vaadata teisiti, kuna nüüd on tegemist uue hetkega ka väliskomisjoni jaoks tahaksin ma öelda, et kõik need probleemid, mis on seotud rändega, et äh, nende puhul tuleb näha ka põhjuslikku seost ja see tähendab meie jaoks seda, et me peame rohkem invest-, investeerima rahu tagamise poliitikasse ja konfliktide rahumeelsesse lahendamisse. teistsugune poliitika, mis äh, on legitimeerinud vägivalda, mis äh, on legitimeerinud vallutusi, on äh, viinud meid nii kaugele, et äh, me peame praegu tegelema äh, rändega, mis ulatub juba miljonitesse. ja me võib-olla oleme ka kuulnud, mida Washingtonist on selle teema kohta öeldud ja sealt tulnud sõnumid ei ole just olnud eriti rõõmustavad. õige on see, et selles raportis me rõhutame, et äh, vaja on teha koostööd, et äh, Euroopa Liit äh, peab tegema koostööd kolmandate riikidega, et liikmesriikide ministeeriumid ja teenistused peavad tegema koostööd, need ministeeriumid ja teenistused, mis tegelevad rändega ja minevikus see koostöö ei ole olnud piisaval tasemel. tahaksin veel lisada ka, et me peame rohkem abi andma nendele riikidele, kes kannatavad kõige suurema koormuse all. mõtlen siin nüüd endistele Balkani teekonna riikidele, näiteks äh, Serbia ja Makedoonia, aga ka Jordaania ja Liibanon. me ei saa piirduda sellega, et me vaatame televiisorist, kuidas need inimesed kannatavad. tahaks olla, nõustuda siin ka kolleegiga, kes rõhutas, et rändajad, rändajatel, pagulastel, varjupaiga taotlejatel on inimõigused, need inimõigused tulenevad rahvusvahelisest õigusest, rahvus ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja me ei saa eitada seda, et neil need õigused olemas on, sest muidu me loobuksime ka oma tsivilisatsiooni põhialustest. aitäh, härra Vaigel ja järgmine kõneleja on härra Schaffhauser. ma tahaksin äh,, ehkki see on erakordne äh,, teid õnnitleda. ma loodan, et te äh, väliskomisjoni esimehena olete avatud äh, sellele uuele tegelikkusele, mis meil on äh, Ameerika Ühendriikides ja teisalt äh, nõustute ka sellega, et me tihti nimetame populismiks seda, mis tegelikult on nende inimeste hääl, kes on haavatavas olukorras üleilmastumise pärast ja kes soovivad, et neid ei hävitataks ja äh, seda häält eh, esindavad eh, minu koduriigis kuuskümmend protsenti eh, elanikkonnast. tihti eliiti, eliidi, eliit ei saa aru ja ei kuule seda häält õigesti ja sellele järgnevad murrangud. ma tahaksin rääkida sellest raportist kõigepealt sellest, mis see positiivne on. ma arvan, et vaja on olla teadlik sellest, et meil ei õnnestu äh, rännet lõpetada muidu, kui äh, me peame looma äh, arengu jaoks Marshalli plaani. ma loomulikult toetan seda, et vaja on piire kontrollida Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil, aga see oleks asjatu, kui me Aafrikas või ka teistes riikides ei looks tõelist julgeoleku ja arenguprogrammi tahaksin öelda aga ka, et Ehm, rahvad tahavad ju jääda enda koju ja kui me laseme siia tulla eh, mingi, mingi rahva eliidil, siis tähendab see seda, et see riik jääb vaesemaks ja et me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et rahvad saaksid eh, oma kodus areneda ja jõukust koguda. see tähendab ka seda, et me peame Äh, lõpetama sellised sekkumised, mis ainult äh, destabiliseerivad riik, äh, maailma meie ümber. kas tegemist, ükskõik, kas tegemist on Iraagiga varem või hiljuti nüüd Liibüa või Süüriaga, kõik sellised sekkumised, äh, kõigi nende riikide puhul on tegemist äh, probleemidega, mida me oleme ise loonud ja mida me ei ole võimelised tõhusalt haldama ilma tõelise julgeoleku ja arenguprogrammita, mida me peaksime looma koos äh, nende riikide ametivõimudega, see peaks olema tõesti uus Marshalli programm nende ri riikide jaoks. ja mis puudutab äh, piire, siis äh, tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et äh, Ühendkuningriik e-, eelistas karmi Brexitit selleks, et oma piire kaitsta, sellepärast et piiride haldamine on äh, rahvaste põhiõigus me peate sellest aru saama ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et meie jaoks Prantsusmaa on mingi asi, mida ei ole võimalik, äh, mille üle ei ole võimalik läbirääkimisi pidada, aga see kõik läheb palju kaugemale kui meie liikumine. Te peate võtma arvesse, mida rahvas tahab, te ei taha, tohi seda eitada ning tahaksin teie tähelepanu juhtida teisele elemendile, õiglusele, kui äh, Äh, eeslinnades, kus äh, immigrante on kõige rohkem, on äh, tööpuudus viiskümmend protsenti, siis veel rohkemate immigrantide siia laskmine tähendab äh, suurt ebaõiglust eelkõige nende jaoks, kes juba on siin, nende immigrantide jaoks, kes, kellel ei ole tööd või, äh, või nende teise põlvkonna immigrantide jaoks, kes ei ole suutnud ühiskonda lõimida. Need inimesed hääletavad meie poolt. palun tulge koos minuga rasketesse eellindadesse. Need inimesed hääletavad äh, rahvusrinde poolt Prantsusmaal muuhulgas, sest tõepoolest siin on tegemist õigluse küsimusega, me ei saa jätkata äh, Äh, nii, et me nendest, äh, nende äh, sellise tegelikkuse ees silmi sulgeme. nii et ma tõesti soovin, et me looksime tõelise arenguprogrammi, et teie raportis võetakse arvesse seda õigluse küsimust ja teie raportis toetatakse komisjoni ja eelkõige välisteenistust selles küsimuses, mis puudutab äh, ajutisi instrumente, fonde, mida on väga vaja selleks, et tõhusalt tegutseda ja kiiresti tegutseda, sest kui jälgida, järgida menetlusi, ma ju tean väga hästi, milline on olukord äh, Sahara taguses Aafrikas, kui projekte äh, tehakse, siis Daesh ja äh, kõik muud ränne on juba ära toimunud, meil on vaja tõesti kiireloomulisi meetmeid, kiireloomulist sekkumist aitäh, härra esimees ja va-, palun vabandust, et ma nii pikalt rääkisin. Thank you, Mr Schaffhauser and now suur tänu, härra Schaffhauser. ja nüüd härra Guerrero, TV variraportöör. Muchas gracias, señor presidente. suur tänu, esimees mõnikord pikad kõned on päris hea mõte, sest et siis saavad asjad selgemaks. ja mulle tundub, et viimane kõneleja näitas, kui oluline on, et parlament selle raportiga edasi liigub ja selle raporti lähenemine on oluline, seda toetab parlamendi enamus. nagu siin on ka korduvalt öeldud ja ka Arengukomisjonis ning variraportöörina tahaksin ma väljendada ka omapoolset toetust raportöörile ja väljendada TV-komisjoni toetust ning inimkomisjoni allkomisjoni toetust. ära on tehtud suurepärane töö. nüüd peame tõesti edasi liikuma ja ellu rakendama selle raporti peamised aspektid. see oli TV Komisjoni seisukoht, Inimõiguste allkomisjoni seisukoht ja terve parlamendi seisukoht. see on vastavuses ka sellele, milles lepiti kokku New Yorgis. ja seda toetab ka äh, rahvusvaheline rändeamet ja UNHCR ning teised organid. Äh, oleks õige ka rõhutada raporti mõningaid aspekte eraldi. kõigepealt, ähm, kuidas äh, käituda praeguses olukorras, olukord ei ole ajutine, see jätkub veel aastaid, isegi kümneid aastaid, seega me peame mõtlema pikaajalisele tegevusele, mitte ainult äh, äh, vahetule või spasmisele, spasmilisele tegutsemisele. meil on tõesti tegemist massiivse rändevooga ja mõned, mõnedest maailma osadest Euroopa Liitu. peame mõtlema pikemale perspektiivile, vaatama kaugemale tulevikku on vaja ka jätkusuutlikke lahendusi. müüri ehitamine ei ole jätkusuutlik lahendus, vastupidi. see on vastupidi, see on lubamatu lahendus, mõeldes inimõigustele ja samuti on see ebatõhus. kui tegemist on inimeste voogudega, oleme me näinud äh, mis on juhtunud ajaloos. me ei tohi hüljata neid riike, kes kannavad suurimat koormust. meil on moraalne kohustus ning tegemist on poliitilise ja strateegilise otsusega, mille peab langetama Euroopa Liit. ei ole moraalne, et need riigid, kes võtavad vastu proportsionaalselt väga suuri arve, arvu põgenikke nagu Liibanon ja Jordaania näiteks, ei ole moraalne lasta neil kogu töö ära teha. ja peame, ja tulemuseks on meil juhtimatu kriis. kuna põgenikud moodustavad null koma üheksa protsenti meie rahvastikust. see on moraalselt ja strateegiliselt äh, jätkusuutmatu. sellepärast peame meie reageerima tasakaalustatult selles praeguses olukorras, mis äh, toob endaga kaasa risk Euroopa Liidu jaoks. variraportöörina tahaksin rõhutada, et ma toetan seda, mida raport ütleb õiguslike väljakutsete kohta ning äh, humanitaarviisade kohta, selleks, et hakkama saada põgenike vooga. see, mida eelnevad kõnelejad on rääkinud, ähm, on sellega seotud ning, ning äh, silmas tuleb pidada ka Euroopa Liidu rahvusvahelisi kohustusi arengu ja koostöö alal ja vastavat, vastavaid lepinguid. Euroopa Liit muidugi peab austama inimõigusi, mitte, mitte lihtsalt äh, nõuda, et neid austataks riikides, kellele me abi anname. ka meie ise Euroopa Liidu piiride sees peame inimõigusi austama. viimastel nädalatel oleme näinud, äh, mis on juhtunud seoses äh, ilmastikutingimustega, kus pagulased on hukkunud, kus nad on sunnitud äh, hakkama saama väga rasketes tingimustes, see on ebainimlik meie soov on toetada parlamendi positsiooni, sundida nõukogu liikmeid ellu rakendama kõike seda, mida viimastel aastatel on kokku lepitud ja mida ei ole rakendatud. ümberpaigutamine, Valeta kokkulepe ähm,, paktide kasutamine, stabiilsus maailma erinevates osades ksenofoobia probleem laheneb, äh, kui meil on strateegiline nägemus, kui me austame inimõigusi ja seda nägemust me peame edendama maailmas, kus me näeme, et, et äh, kohustus ei täideta. mul on siin veel kolm kõnelejat. härra Liits, härra Kuuso ja härra Schlein, kas keegi soovib ja proua Schlein, kas keegi soovib veel? ja siis äh, pärast saab sõna siis lõpetuseks proua McEwan ja nüüd härra Liits. aitäh, härra esimees, ka minu poolt palju õnne teile väliskomisjoni esimeheks valimise puhul. tahaksin lühidalt tulla selle juurde, mida härra Schaffhauser äh, Fruu Nationalist ütles, härra Schaffhauser, ma tõesti loodan, et rahvas ärkab üles ja see populism, millest te rääkisite, et selle vastu hakkaks rahvas siis võitlema. Te rääkisite Euroopa Liidu Marshalli plaanist, meil on tõesti vaja seda Marshalli plaani mitte riiklikul tasandil, vaid Euroopa tasandil. Teie üritate oma rahvale selgeks teha, et ainult rahvuslikul tasandil on võimalik neid probleeme lahendada, aga see on tegelikult vale, et seda kõike on võimalik lahendada ainult Euroopa Liidu tasandil ja teie tegelikult toidate ainult populismi mul on väga hea meel, et äh, raportööride koostöö oli nii hea ja et äh, alusdokument on seetõttu ka väga hea. meil on tõesti paremat varjupaiga ja viisapoliitikat, nagu näiteks äh, Itaalia San Gidio kirik on väga palju juba ära teinud ja on suureks eeskujuks. nüüd aga on meil vaja mõeldagi Euroopa tasandil nende probleemide lahendamise peale, ei saa olla nii, et ainult Lõuna-Euroopa kannab kogu koormat mis puudutab merepäästet, siis seal on väga palju erapäästjaid, sellepärast et äh, rahval ei ole piisavalt äh, vahendeid. meil on siin koostöö Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia vahel ja tõesti avalikus sektoris tuleb rohkem ära teha siis kliimapoliitika mainimine on ka väga tähtis ja ma mäletan veel väga hästi, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal koostasime me arvamuse selleks, et näidata, et kliima- ja rändepoliitika on väga tihedalt seotud ja just sellepärast on ka see dokument väga tähtsaks äh, dokumendiks ka praeguses arutelus siis eelarvevahendid ja parlamentaarse kontrolli vähendamine, räägin siin just Aafrika fondist, siin jällegi Euroopa Parlament on välja jäetud ja me peaksime mõtlema selle peale, kas valitsustel lubame jätkata samamoodi nagu siiani me võib-olla peaksime rohkem sekkuma, sama puudutab ka rändevoogude haldamist, ka Euroopa Parlamenti tuleb rohkem kaasata sellesse töösse et rahastusvahendeid, äh, välis- ja sisepoliitika oleksid siin kõik omavahel kooskõlas. arengukoostööga on võimalik äh, põgenemist äh, ja rännet väheneda, see on täiesti selge ja meie peaksime näitama, et arengupoliitilised eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend on see, millest alustada meil on vaja korralikku juhtimis- ja haldustööd, meil on vaja rohkem vahendeid leida selleks, et Pariisi kliimapaketi eesmärke hakataks ka rakendama. ning ma tõesti eeldan ja ootan seda, et äh, me tõesti äh, jääksime ka nende nõudmiste juurde ja et nõukogu hakkaks rohkem ka sellest rääkima, täpselt samamoodi nagu ka G kahekümne tippkohtumine selle aasta suvel jaanuari, äh, selle aasta suvel Hamburgis on see koht, kus tuleb need küsimused tõstatada, aitäh! aitäh, Arne Liits ja järgmisena härra Kuusoo, palun! Gracias, presidente. Eh, lo hice en privado, pero quería también felicitar. tänan, esimees. ka mina tahaksin avaldada teid, teid õnnitleda teie valimise puhul esimehe kohale, teen lühidalt. lühidalt ütleksin niisiis, et on rap-, raporti juures on äh, selgelt positiivsed aspektid, mida ma tervitan, mul on hea meel näha, et äh, on rõhutatud seda, mis vahe on pagulastel ja sisserändajatel. pagulased kuuluvad kategooriasse, mida reguleerivad seadused. Nende kohta kehtib erikohtlemine, mõnikord Euroopa Liit küll ei täida reegleid. hetkel on tohutud inimvood liikumas, nagu ÜRO on ka rõhutanud. tegemist on suurimate liikumistega pärast teist maailmasõda. aga kogu selle liikumise põhjused, mis need on alates aastast äh, kaks tuhat kolm, kui Lähis-Idas on toimunud suured muutused, me oleme näinud äh, koloniaalset äh, lähenemist. me oleme teadlikud, millise kaardi on äh, joonistanud Ameerika sõjaväelased, kuidas nad on ümber kujundanud Iraaki ja Liibüat sellisel moel meil ei õnnestu äh, pagulaste äh, rände põhjusi välja juurida. me oleme kõik seda näinud. ma arvan, et siin on Euroopa Liit moraalselt äh, läbi kukkunud. ja kui me räägime toetusest Liibanoni ja Jordaaniale, Liibanonis on kuus miljonit elanikku ja kaks miljonit põgenikku Süürias varasemalt oli kaks miljonit Iraagi pagulast. see näitab, äh, milline olukord nendes riikides ja kuida- ja millist toetust nad vajaksid. ja teistes küsimustes samuti meil on vaja selget plaani, kuidas hakkama saada ka majandusliku ebavõrdsusega me näeme, kuidas põgenikud surevad külma tõttu. me toetame Kreekat, kuid mõnedes teistes riikides ei rakendata üldse reegleid pagulaste vastuvõtmisel. vaatame, mida NATO teeb. peame humanitaarabi reegleid silmas pidama ja sekkumise põhimõtteid, me ei tohi sekkuda, mõeldes ainult julgeoleku fookusele. me näeme ka militariseerimist, mis on olulisem tänapäeval kui inimõigused. suur tänu ja lõpetuseks proua Schlein. Thanks a lot, Chair. You know... Mm. tänan, esimees. ma tahaksin raportööre tänada selle olulise raporti koostamise puhul. aga ma pean ütlema, et ma olen üsnagi skeptiline äh, selle suuna suhtes, kuhu liigub Euroopa Liidu rände ja, ja migratsioonipoliit-, rändepoliitika pärast Türgi kokkulepet, pärast esimest raamkokkulepet mõningate Aafrika riikidega ja pärast ettepanekut ümber kujundada ühine asüülisüsteem Euroopa Komisjoni poolt, on kat-, on tehtud katse äh, ek-, eksternaliseerida meie tegevus. see ei lahenda probleemi, see viib neid, seda lihtsalt kaugemale meie silmalt ära ja vähendab meie võimalu-, võimalusi abistada ja sidususega on suur probleem, sest ma olin äh, novembri, olin septembris New Yorgis, kus me arutasime esim-, kus toimus esimene ÜRO tippkohtumine põgenike ja migrantide teemal. selle, see korraldati eeldusel, tuginedes faktile et, et kuuskümmend seitse protsenti kõikidest ümberasustatud isikutest maailmas äh, võetakse vastu arenguriikides ehk siis paremini tuleb jagada vastutust, see ei ole mitte ainult Euroopa probleem, see on ülemaailmne probleem. aga kuidas me saame olla tõsiseltvõetavad, kui me soovime maailma tasandil, et äh, vastutust jagatakse paremini, kui me ise ei ole suutelised seda tegema omas kodus Euroopa Liidus? kas olete näinud, mis toimub Serbias, Kreekas? see on ju ilmselge, mul ei ole vaja isegi Front Nationali kolleegi, kes ütleks, et olukord on talumatu, loomulikult ta on aastaid kuus liikmesriiki kahekümne kaheksandast on pidanud hakkama saada kaheksakümne protsendiga kõigist asüülitaotlustest. kas see on nüüd jätkusuutlik Euroopa Liit? ei ole. aga kus on solidaarsus, kus on võrdne vastutuse jagamine? ma ei mõtle seda ju välja see on ju olemas meie lepingutes artiklites seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend, millest me siin üldse räägime? seega sidususe probleem. Frau Nationali kolleeg ütles, jah, probleem on õiglusega, aga õiglus on põhimõte, mida ei saa eraldada põhiõigustest. ärgem unustagem, et rahvusvaheline kaitse on põhiõigus ja me peame selle tagama kui me ei taha unustada õiguslikke ja ütleksin ka moraalset vastutust, mis meil on inimeste suhtes, kes põgenevad tagakiusamise ja diskrimineerimise eest. jah, igaüks võib minna tänavale ja rääkida Euroopa vallutamisest. eeslinnad, mida te mainisite, kolleeg, kus inimesed kannatavad, kuna neil puuduvad tulevikuväljavaated, pole tööd, kus puudub igasugune Euroopa Liidu sotsiaalne mõõde see aitaks neid, see aitaks neid nende igapäevase elu probleemidega hakkama saamisel. Pole mingit üllatust, kui nad on hirmul, aga meie vastutus on nende hirmud kummutada, aga nüüd kasutada põgenikke selleks, et mitte täita meie vastutust, selleks, et mitte luua uusi töökohti, selleks, et mitte ümber jagada jõukust, selleks, et mitte võtta meetmeid vaesuse vastu. kes siin siis süüdi on? kas sisserändajad, kas päriselt? mina arvan, et see pilt on päris kaugel reaalsusest. reaalsus on palju karmim. miks need inimesed põgenevad? kas me tõesti tahame neid aidata nende koduriikides? seega mõelgem Euroopa Liidu ettevõtete maksupoliitika, nad kasutavad terveid Aafrika riike maksuparadiisidena. kas te teate, et viimase viiekümne aasta jooksul, viieteistkümne aasta jooksul Aafrika Liit on öelnud, et Aafrika on kaotanud ligi üks triljonit dollarit paks, maksudest kõrva, kõrvale hiilimise läbi, mida on, on toime pannud meie ettevõtted, mitte nende omad. me räägime arenguabist. ühe käega anname, teisega võtame. lõpetagem kaubanduskokkulepped, millel on tohutu mõju arenguriikidele. lõpetagem nende loodusressursside ekspluateerimine see võiks olla viis edasi, kui me nüüd küsime, miks inimesed tulevad meie riikidesse, siis vastused on peidus lähemal, kui võiks arvata. aitäh ja nüüd annan sõna meie kaasesimehele proua McCavenile, et lõpetada see kohtumine. aitäh kõigile ja ühinen kõigi nendega, kes õnnitlesid David McAllisteri väliskomisjoni esimeheks valimise puhul. aitäh, kolleegid, aitäh kaasraportööri tehtud töö eest kompromisside leidmisel. kolmkümmend seitse kompromissettepanekut teeb hääletuse järgmisel nädalal lihtsamaks veel üks mõte, tõesti on palju muudatusettepanekuid ja tegemist on pika raportiga, aga me peaksime neli-viis põhilist mõtet välja tooma selleks, et äh, rahvas saaks ka täpsemalt aru, mis on meie sõnumiks. sest esimene arutelu äh, rände välismõõtmete üle oli kõigest aasta tagasi äh, räägiti kodaniõigustest ja muudest küsimustest, aga mitte välismõõtmest ja see on väga tähtis. me teame väga täpselt, mis toimub, kõik need loodud fondid ja kokkulepped on tähtsad. nii et suur tänu teile kõigile, hääletame järgmisel teisipäeval, kolmekümne esimesel jaanuaril kell kolm pärastlõunal ei, hoopis kell neli parandab ennast äh, proua McEwen, kell neli, aga te saate selle kohta ka teate, kui järgmine äh, ühiskoosolek toimub siis selles tähtsas küsimuses. suur tänu kõigile ja annan juhtimise tagasi väliskomisjoni juhile, sellepärast et väliskomisjon jätkab siin saalis suur,. suur-suur tänu kokkuvõtme eest. kas on veel muid küsimusi? siis ei ole seega meie ühiskoosolek on lõppenud ja soovime Arengukomisjoni kolleegidele ilusat päeva. kuna kell on kümme kolmkümmend, siis saame jätkata oma koosolekuga ning läheme päevakorrapunkti number kümme juurde. meil toimub arvamuste vahetus praeguse olukorra ja pingete kasvamise üle Lääne-Balkani riikides. me räägime küsimusest, mille tõstatas üks meie kolleegidest väliskomisjonist äh, Ivo Vaigel ja tema tegi ettepaneku, et me arutaksime seda, mis Lääne-Balkani riikides viimasel ajal toimunud on. ja ma arvan, et tõesti, me kõik oleme ka nõus sellega, et see küsimus on tähtis sest me näeme, et pinged Lääne-Balkani riikides äh, viimastel nädalatel ja kuudel on kasvanud. me oleme nii palju siin komisjonis öelnud, et see piirkond on Euroopa südames, äh, seda ümbritsevad Euroopa Liidu liikmesriigid ning äh, arengud ja sündmused meie naaberriikides on, mõjutavad ka Euroopa Liitu, eriti just äh, rasketel aegadel ja et see peaks olema ka Euroopa Liidu jaoks väga tähtsaks prioriteediks. kõikides riikides on probleeme sellega, et lepitust ei ole lõpetatud äh, erinevate rahvusrühmade kooselamisega on probleeme, islamiseerumine, radikaliseerumine, Venemaa äh, tõusev äh, mõju, äh, dialoogi puutumine, meediavabaduse piiramine ja sotsiaalmajanduslikud probleemid, mis kasvavad. viimased sündmused on neid pingeid veelgi suurendanud, näiteks Serbia ja Kosovo rongitüli, siis äh, endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias olukord pärast valimisi, siis etniline polariseerumine Bosnias ja Hertsegoviinas, siis äh, valimispäeval Montenegros toimunud äh, riigipöördekatse, Venemaa manipuleerimine ja nii edasi ja sellepärast tuleb meil rääkida strateegilistest kurssidest, sellest, kuidas kriisist välja tulla ja ka sellest, milline peaks olema Euroopa Parlamendi roll selles ja sellepärast suur tänu ka Ivo Vaiglile, et ta tõstatas selle küsimuse. ja ma paluksin kõigepealt, et äh, koordinaatorid äh, fraktsioonidest äh, teeksid sissejuhatuse ja alustamegi kohe Rahvapartei koordinaatoriga, härra Preedaga, palun oh,. Le... aitäh, härra esimees. nagu te teate, ma olen nii meie fraktsiooni kombinaator kui Bosnia-Hertsegoviina raportöör ja ma olen äh, mõlema piirkonna puhul äh, väga rahul, et äh, meil on täna arutelu Lääne-Balkani riikide teemal ja nende suhete teemal, mis meil on nende riikidega. ja ma kardan, et täna me pöörame tähelepanu pingetele, mis selles äh, piirkonnas on väga ägedad. me peame kõigepealt äh, tuvast-, konstateerima fakti, et äh, et nendes äh, riikides on tegemist tõsise demokraatia kriisiga, valijad on endiselt äh, äh, toetamas etnonatsionalistlikku, rahvuslik-natsionalistlikku poliitikat ja valimisperiood näitas, et, näitab, et natsionalistlik retoorika on domineeriv, aga teiselt poolt on tegemist sellega, et Venemaa mõju selles piirkonnas on järjest tugevam ja Venemaal on samuti see rahvuslik natsionalistlik retoorika väga olulisel kohal ja mis puudutab Bosnia ja Hertsegoviinat, siis seal on selgelt näha Venemaa mõju äh, seda on näha näiteks äh, Republika Srpskas, serblaste vabariigis. ma meenutan, et äh, mõni päev enne illegaalset äh, referendumit esimees katkestab. härra Schaffhauser, kas te võiksite palun jätkata oma arutelusid väljaspool saali, teil, sellest oleks teistel abi. härra Preda, enne, paar päeva enne Republika Srpskas toimunud referendumit äh, mõni kuu tagasi toetas Moskva väga selget, selgelt seda konstitutsiooni vastast äh, referendumit, aga teisalt tuleb öelda, et on ka positiivseid märke Bosnia-Hertsegoviinas. eile Bosnia ministrite nõukogu esimees Deniss Ristitš oli Belgradis pidamaks dialoogi naabritega no, see oleks võimatu muidu, aga seal on kõik tõesti pea peale pööratud ja tõesti on väga suur hirm pingete vallandamise eh, pärast seal piirkonnas. ja seda on näha olnud alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, et eh, laienemine toimub eh, kunagi hiljem ja sellisest suhtumisest loomulikult ei ole olnud kasu äh, Ähm, demokraatia sõpradel ja meie enda riikides ähm, on ähm, ka olnud tegemist sellega, et kohati on isegi hoogu antud sellele demokraatia kriisile. aitäh, härra Preeda, lugupeetud kolleegid alati, kui me räägime Lääne-Balkani äh, riikidest, siis on väga palju sõnasoovijaid, nii et äh, palun üritage rääkida võimalikult lühidalt, et äh, paljud kolleegid sõna saaksid ja panen siin kirja kõik nimed. ja esimesena saab sõna härra Pitsula Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, härra esimees. aa mentima rast-. mul on väga hea meel, et see küsimus on täna Välisasjade Komisjoni päevakorras, sest me oleme alati olnud väga siirad, kui me räägime suhetest Lääne-Balkani riikidega ja olukorrast sealses piirkonnas. nagu me oleme mitmeid kordi öelnud, äh, Lääne-Balkani riigid on äh, tuleviku Euroopa Liidus ära teeninud, aga teiselt poolt äh, me oleme ka öelnud, et äh, kui Euroopa Liit sirutab käe välja äh, Lääne-Balkani riikide poole, siis ka nemad peavad sama tegema ja nad peavad võtma vastutuse ning tõestama aasta-aastalt, et tehakse edusamme edusamme, mida siis näiteks mõõdetakse selle kaudu, kas ollakse võimelised Euroopa Liidu standardeid üle võtma. eelkõige siis selle kaudu, et äh, luuakse koostöö ja partnerlussuhteid äh, sealse piirkonna riikide vahel. Äh, piirkonnas, kus veel mõnekümned aastad tagasi toimus sõda. ei ole väga lihtne poliitilisi edusamme sealses piirkonnas teha, sest äh, alati on võimalik käima lükata algatusi poliitilise stabiilsuse õõnestamiseks seal on äh, kaks protsessi, mis vastanduvad. kõigepealt tuleb vaadata, kui hästi läheb nendel riikidel teel äh, Euroopa Liitu, aga teiselt poolt tuleb ka küsida, et mida teevad need jõud, mis on äh, Euroopa Liiduga integreerumisele vastu. Need jõulud, need jõud on olemas nii riikides sees aga äh, need jõud äh, ei tekita mitte ainult sisepingeid, vaid ka pingeid riikide vahele. tooksin näiteks selle rongi näite. see on küsimus, mis võib veelgi rohkem mm, tõkestada Pristina ja Belgradi suhete normaliseerimist edusamme on tehtud, kuid äh, need pinged äh, võivad neid edusamme vähendada. Lääne-Balkani riikidel on olnud väga palju probleeme kahe tuhande viieteistkümnendal ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, pagulastega ja ka valimiste pärast esmapilgul ei ole mitte midagi muutunud. kui me vaatame seda, kuidas Euroopa Liit suhtub äh, nendesse riikidesse, aga mulle tundub, et äh, siin on näha nõrku kohti ja väga paljud edusammud võivad ohu alla saad, sattuda ja sellepärast on mul väga hea meel, et me räägime täna nendest küsimustest ja räägime ka suhetest Brüsseli ja Serbia vahel, sest äh, nii Serbia kui ka Makedoonia puhul on olukord väga-väga ähm, raske ja see võib, edusammud võivad sattuda alla. järgmisena Ivo Vaigel, palun aitäh, mina räägin sloveenia keelt, ütleb Ivo Vaigel, sellepärast et äh, mul on see küsimus väga südamelähedane ja kuna tegemist on väga äh, vastuolulise küsimusega. mina olen pärit äh, sealsest piirkonnast, piirkonnast, kus toimuvad murettekitavad sündmused. sündmused, millest meil tuleb ka õigeaegselt rääkida, sest sündmused viimasel aastakümnel Lääne-Balkani riikides näitavad, et väikesest sädemest võib tekkida suur tulekahju. ma tahaksin ka selgitada, miks ma üldse algatasin selle arutelu ja tõstatasin selle küsimuse. parlamendis valmistatakse praegusel hetkel ette raportit Lääne-Balkani riikide edusammude kohta. ja kõikides nendes raportites kõigi nende raportite jaoks on meil äh, raportöörid olemas ja kõik raportöörid, kaasa arvatud selle komisjoni juht, lähtuvad sellest, et nende riikide lõimimisprotsessi jätkatakse et äh, liitumisprotsess Euroopa Liiduga jätkub ja paljude riikide puhul liitumisprotsess Euroopa Liiduga tähendab ka liitumisprotsessi NATO-ga. ja tegemist ei ole siis protsessiga, mis oleks kasulik ainult nendele riikidele ja rahvastele, vaid ka Euroopa Liidule, sest selle protsessi kaudu on meil võimalik ka Euroopa Liitu stabiliseerida nüüd vastuolud äh, riikide suhet riikides Lääne-Balkanil võivad äh, lõimimisprotsessi pidurdada, võivad äh, soovi poliitilise toetuse järele just äh, juba olemasolevates liikmesriikides vähendada ja seda siis hetkel, mil meil on Lääne-Balkani riikide äh, kõrval ka palju muid teisi üleilmseid probleeme, millega tegeleda ja liitumisprotsess võib aeglustuda. ning mina soovisin õigeaegselt, õigeaegselt tähelepanu juhtida nendele probleemidele Lääne-Balkani riikides. siin on juba välja toodud probleeme viimastest aastatest, äh, mis meile siis ka muret tekitasid. ilmus raamat, äh, mille pealkirjaks oli, et sõda algas pool kaheksa. ja selles raamatus räägitakse seda, et Äh, Balkani riikides kõik konfliktid ja sõjavad algavad ähm, äh, sõnavalingutest, solvangutest äh,, vihakõnedest ja sarnast äh, käitumist on uuesti näha äh, nii ajalehtedes, ajakirjades kui ka televisioonis ning kahjuks ka väga kuulsad poliitikud Lääne-Balkani riikidest on osalenud äh, nendes sõnasõdades. mul on siin mõned nendest sõnasõdadest ka paberi peal kirjas ja ma ei hakka neid ette lugema, kuid tahtsin lihtsalt öelda, et see valmistab mulle muret äh, ja kõige rohkem eh, sõnasõdasid oleme näinud just selle rongi ümber, kus Serbia president rääkis eh, otsesest sõjaohust ja ka valmidusest sõtta astuma. sarnaseid avaldusi on teinud ka teised ja neid on viimasel ajal olnud kahjuks liiga palju. aitäh! meil on üksteist kõnelejat nimekirjas, lihtsalt et teile teada anda. järgmisena proua Lunacek Roheliste fraktsioonist. Thank you, chair, and I am also glad. aitäh, proua, aitäh, härra esimees ja aitäh Ivo Vaigel selle algatuse tegemise eest. ka mulle valmistab muret see, mis praegusel hetkel toimub. mitte selles, riigis, mida mina kõige paremini tunnen Kosovos, vaid ka üleüldiselt Serbia ja Kosovo suhetes ja ka teistes Lääne, Lääne-Balkani riikides nagu Bosnia-Hertsegoviinas, Republika Srpskas ja äh, Makedoonias. nii et mina tunnen, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament peaksid äh, palju kindlakäelisemalt äh, tegutsema, nii komisjon, nõukogu kui ka meie. Äh, kindlakäelisemalt äh, nõud, esitades nõudmisi kõikidele valitsustele kuues Lääne-Balkani riigis. selleks, et nad keskenduksid Euroopa väärtustele. sest laienemisprotsessi ja Euroopa Liidu tugevuse aluseks ongi ju see, et äh, natsionalistlikest ohtudest saadakse üle, natsionalistlikest liikumistest, mis eelmisel sajandil tõid kõige õudsemad sõjad Euroopa mandrile. ja et äh, heanaaberlikud suhted on see, mis viib edasi ka nende inimeste vahel, kes võib-olla veel kümme, kakskümmend aastat tagasi olid äh, vaenujalal. ja see, mida me oleme viimastel nädalatel ja kuudel nüüd näinud ja see, et äh, Donald Trump valiti USA presidendiks, äh, on vesi radikaalsete natsionalistide veskile. Nad ei taha, et Äh, omavahel saaksid hästi läbi inimesed, kes räägivad erinevaid keeli, on erinevatest rahvusrühmadest, aga nad on olnud naabrid kõik see aeg. isegi kui olid sõjajalal kolmkümmend aastat tagasi. Äh, kolleegid, kes on siin, kes on elanud äh, Jugoslaavias, teavad täpselt, kuidas need asjad käisid. ka mina käisin Jugoslaavias, ärge nüüd saage minust valesti aru, ma ei taha Jugoslaaviat tagasi, aga ma soovin, et need Euroopa küsimused nagu heanaaberlikud suhted äh, läheksid edasi ja tõesti kogu see rongi küsimus, see rong, mis saadeti Serbiast Kosovosse äh, mõned päevad tagasi, kus oli kirjas siis rongi peale, et Kosovo on Serbia ja rongis oli ka väga palju natsionalistlikku materjali noh, need on asjad, mida ei saa tänapäeval enam teha. seda kõike rahastas Serbia valitsus ja mul on väga hea meel, et täna Brüsselis peetakse nüüd dialoogi, et Serbia ja Kosovo esindajad istuvad äh, ühe laua taga. aga me tõesti peaksime rohkem keskenduma nendele, kes soovivad Euroopa väärtusi nendes riikides kõrgel hoida ja sellepärast ma paluks, et me keskenduksime täna sellele, kuidas Euroopa Parlament saaks koostööd toetada. seal on häid projekte, nagu näiteks äh, äh piirkondlik äh, noorte koostöö, äh, noorte vahetusprogrammid sealses piirkonnas, seda tehakse Berliini protsessi raames. meil on vaja rohkem telesaateid, ajaloost kirjutavaid raamatuid, kus räägitakse sellest, kuidas naabrid omavahel suhtlevad, heanaaberlikult ja räägivad ka sellest, kuidas vältida vägivalda ja vihakõnet, sest äh, vägivald ja vihakõne viivad meid ajas ainult tagasi, mitte edasi. aitäh, proua Lunatšek ja järgmisena härra Schaffhauser, palun. kuulsin nüüd kolleeg Lunatšeki sõnavõttu teemal Euroopa väärtused. minu küsimus on, kas just Euroopa väärtused sundisid meid Serbiat pommitama demokraatia edendamise nimel? kas see, kas need ongi Euroopa väärtused? ma tahaksin teada, kas just Euroopa väärtused olid need, mille valguses me tunnustasime Kosovot, kuigi seda riiki rahvusvahelisel tasandil ei tunnustata hetkel kõikide organisatsioonide poolt. ja sellisest maffiariigist on seega saanud riik. kas need ongi Euroopa väärtused? ma kuulsin, kuidas ta mõistis hukka natsionalismi, kolleeg Lunatšek Recognize... ma ütlen seda riigina, mis ei, riigi esindajana, mis ei ole Kosovot tunnistanud, aga ÜRO on seda tunnistanud ja teie, härra esimees, ei peaksite seda, ei peaks seda ütlema. härrasmehed, härrasmehed, ma olen harjunud härra Schaffhauseri avaldustega, ma tahtsin kokku võtta kuulata äh, tema sõnavõtu lõpus, aga tõesti, kallis kolleeg, lõpetage palun ära see, mida te ütlesite Kosovo kohta, see ei ole vastuvõetav ja tõesti kohtlegem kõiki Euroopa riike austusväärselt. me jätkame jah, jätkake, aga ärge Kosovo kohta enam seda öelge, mida ütlesite. no tore, ma võin siin kantseliiti kasutada nii palju, kui soovite, aga reaalsus on, on kõige tugevam, kaasa arvatud äh, see reaalsus, äh, see intelligentsus, mida on teatud Saksa teenistused üles näidanud. kui ühel ilusal päeval kõik see tuleb päevavalgele, sest ajalooga teate, on võimalik teha ükskõik mida, aga reaalsus eksisteerib alati. Te mõistate hukka natsionalismi, jah, muidugi oli natsionalismi probleem. aga tuleme Euroopa ajaloo juurde tagasi aastal tuhat kaheksasada kuuskümmend viis, kui meid rünnati siis mitte Prantsusmaa, tuhat üheksasada nelikümmend ja kaheksateist ei olnud mitte Prantsusmaa, kolmekümne üheksandal, neljakümnendal aastal ei olnud ründajaks Prantsusmaa. ja Prantsusmaa ja Saksamaa leppimise osas, jah, sellele me ehitasime üles Euroopa, aga vastutust ei saa niimoodi jagada. minu riik on see, mis oli aluseks Prantsuse ja Saksa leppimisele ja meie oleme mõistnud hukka natsionalismi ja mit-, me, me oleme sõjardliku natsionalismi mõistnud hukka. ärgem pangem kõike ühte patta ja kõiki rahvaid ühte patta. ja nüüd ma tulen tagasi Jugoslaavia juurde. oli tendents Habsburgidel ja ka pärast Jugoslaavial ehitada üles ühtsus ja föderatsioon. me la-, me lammutasime ta lahti, tuleb nii seda öelda sõnaselgelt, kas me peame ajalootunde andma? esimene riik, kes tunnistas, tunnustas kõige esimesena ja alustas seda protsessi, kes see oli, nii et olgem ettevaatlikud ja õiglased ja ma tulen õigluse teema juurde tagasi. me peame austama vähemusi. ja peate mõistma, et Bosnia-Hertsegoviina serblased mõnikord on, moodustavad nelikümmend protsenti teatud äh, piirkondades elanikkonnast. ka nemad vajavad austust. tänan, härra esimees ärge juhatage koosolekut nagu härra Brock, palun, ja laske opositsioonil kõnelda, suur tänu. kolleeg Schaffhauser, everyone has kolleeg Schaffhauser, kõikidel on kõneaeg äh, piiratud ja see kehtib ka teie kohta. ja nüüd äh, härra proua Suitsa, palun, meie aseesimees. aitäh, härra McAllister olen nõus sellega, mida kuulsime proua Lunatšekilt. Te eh, soovite, et meil oleksid erinevad meetmed, et me käiks kohapeal olukorda vaatamas ja toimuks eh, tudengite vahetusprogrammid. see kõik on väga tore, aga hea oleks, kui ka riigijuhid eh, sarnaselt nendesse küsimustesse suhtuksid. Kagu-Euroopa kodanikud, Lääne-Balkani riikide kodanikud toetavad Euroopa Liitu ja nad soovivad Euroopa Liiduga liituda enamus vähemalt neist. aga probleemiks on see, et äh, nende juhid ei jõua kokkuleppele. mina olen pärit Horvaatiast ka Lääne-Balkanilt, äh, nii et ma ei taha siin hakata ühtegi riiki eelistama, kuid tõsi on ka see, et äh, äh, Venemaa meelsus tekitab seal probleeme, samamoodi on meil teatud riikides probleeme ka ajakirjandusvabadusega. kui Euroopa Liit ja eriti just Euroopa Parlament ei näita selgelt välja, et me väga täpselt jälgime poliitilisi Äh, sündmusi sealses piirkonnas, siis demokraatia olukord sealses piirkonnas halveneb veelgi. jah, me koostame iga aasta eduaruandeid, kuid sellest ei piisa. Euroopa Liit peab olema selgelt nähtav nendes riikides ja ainult niimoodi saame me säilitada stabiilsust sealses piirkonnas. me ei saa endale lubada seda, et me ignoreerime Lääne-Balkani riike. ja me peame tõesti e, neid riike oma prioriteediks pidama ja selleks, et tagada edusamme sealses piirkonnas, tuleb olla kohapeal nähtav ja tegus kehtis ka näiteks Sloveenia ja Horvaatia kohta ja nüüd loodame, et ka teised Lääne-Balkani riigid e, järgivad kahe eelnimetatu eeskuju. Brexitit on ka mainitud. nüüd võib juhtuda see, et meie äh, sisemised arutelud selle üle võtavad ära kogu aja ja seetõttu Lääne-Balkani riigid jäävad tahaplaanile ning ma ei usu, et me saame seda endale lubada ning äh, võimalik Euroopa Liiduga liitumine on nende riikide jaoks tegelikult ainus äh, ajend reformide läbiviimiseks mis on, see, mis on viimastel kuudel seal juhtunud, on juhtunud just sisepoliitilistel põhjustel. ma olen väga tänulik Ivo Vaiglile, et ta selle arutelu algatas, on tõesti väga tähtis meie jaoks vaadata täpselt, mis seal toimub, kuid ma ei usu, et viimased sündmused võivad endaga kaasa tuua midagi väga tõsist sellegipoolest meil tuleb hoolitseda stabiilsuse eest Lääne-Balkani riikides, see on ainus võimalus nende riikide jaoks edasi areneda. aitäh ja nüüd proua Fajon oh.. aitäh, härra esimees. ma jälgin väga täpselt äh, seda, mis seal piirkonnas toimub, sest see on mulle väga südamelähedane ja mul on väga hea meel selle arutelu üle. tegemist on väga emotsionaalse aruteluga ja täiesti õigustatult. me ei saa vait jääda, olles näinud, mis seal toimub ma suhtlen väga palju noorte inimestega, nad on meeleheitel, nad tunnevad, et äh, nad on kõrvale lükatud, äh, natsionalism ja ajude äravool kasvab. kui rääkida nende inimestega, kes elavad piiri ääres, siis nad tihti ütlevad, et äh, me saame väga hästi omavahel hakkama, aga poliitikud on need, kes üritavad meid lõhestada. ja sellepärast ma tahaksin kasutada seda võimalust äh, kutsuda meid kõiki, aga tegelikult ka Lääne-Balkani riikide juhte üles loobuma sellest äh, natsionalistlikust vastandamisest ja õhutamisest, mis on endaga kaasa toonud nii palju ebakindlust, verevalamist ja sõdasid ja ka siin ruumis me ei tohiks õlitulle äh, ähm, valada ja ma tõesti ei saa vait olla selles äh, rongi küsimuses, mis oleks võinud olla ju tegelikult äh, suhete paranemise märgiks, aga sellest äh, tehti populistlik sündmus, nüüd räägitakse seal sõjast äh, ja üksuste saatmisest. see on retoorikat pingestanud äh, Serbia ja Kosovo vahel. täiesti vastuvõetamatu on ka see, mis toimus Bosnia-Hertsegoviinas, see, mis Serbia ja Horvaatia vahel toimub äh, ja Bosnia-Hertsegoviinas on nüüd rünnatud ka vabaühendusi, mis teevad Sorosi fondiga koostööd. see ei saa jätkuda, see lisapõli tulle on populismi kasvulavaks ja vähendab veelgi sealse piirkonna noorte võimalusi. ja lõpetuseks tahan öelda, et mul on väga hea meel, et täna dialoog Kosovo ja Serbia vahel Brüsselis jätkub on tõesti viimane aeg hakata avatult ja siiralt omavahel rääkima ja poliitikud peaksid lõpetama selle ohtliku sõnasõja, mis on tõesti pidurdanud Lääne-Balkani riikide arengut. aitäh, proua Fajon! meil on kümme kõnelejat ikka veel nimekirjas, panen selle nimekirja nüüd kinni, teie nimed on kirjas ja tuleb kinni pidada ka kõneajast, milleks on kaks minutit härra Juurek ECR fraktsioonist järgmisena, palun. Eh, aitäh, härra esimees. tahaksin tulla tagasi härra Schaffhauseri äh, sõnavõtu juurde, ma ei, ei ole nõus sellega, mida ta ütles äh, Serbia kohta, aga ma tahaksin öö, äh, protesteerida öö, selle üle, et siin ähm, enamus üritab protesteerida vähemuse arvamuse vastu. ka Hispaania on siin, ähm, ei ole nõus olnud äh, Kosovo äh, staatusega, see on olnud äh, avatud arutelu ja see peaks jääma avatud aruteluks. ja näiteks viimane korra härra Ibrahim Stojanov, asepeaminister Kosovos, protesteeris selle vastu, et Kosovos on rüvetatud äh, kristlikke kirikuid ja äh, kloostreid ja ma ei arva, et me peaksime ei, siin inimõiguste austamise asendama äh, väidetava natsionalismi vastu võitlemisega. Thank you. Next speaker, Mr Rado. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Rados Aldest. aitäh, härra esimees. ka mina olen tänulik kolleeg Vaigelile, et äh, see ähm, teema meil päevakorras on. tahaksin äh, alustuseks äh, rääkida sellest, miks see olukord on äh, nii murettekitav, räägiksin mõningatest äh, numbritest. Äh, täna Brüsselis on meil uus kõneluste voor Serbia ja Kosovo vahel. Serbia tuli siia ja ütles, et selle rongi peatamine oli provokatsioon, mitte selle rongi saatmine. Serbia president ütles hiljuti, et ähm, ta oli valmis äh, sõda pidama Kosovos, nagu ta pidas sõda Ko Horvaatias ja Selin Tšivantševitš on üks peamistest ähm, ähm, olulistest inimestest Serbia valitsuse jaoks. ta on hukka mõistetud äh, Vukovaris toime pandud sõjakuritegude pärast äh, Horvaatias ja nii te näite, et kuidas Horvaatias suhtumine on, Euroopa Liit ei ole olnud võimeline lahendama probleeme Makedoonias juba terve kümnendi jooksul. Kosovo esindajad käivad konsultatsioonidel Albaanias nii et meil, me ei tundu olevat võimelised lahendama neid probleeme, millega me silmitsi seisame. tundub, et ei ole piisavalt poliitilist tahet. kas me seisame silmitsi uute äh, huvisfäärideks jagunemisega Lääne-Balkanil, nagu neid jagati Jaltas, aga meil ei ole enam Winston Churchilli tarkust Lääne-Balkal, Balkan peab jääma Euroopa Liidu jaoks üheks peamiseks prioriteediks ja me peame seal palju rohkem kohal olema. aitäh ja järgmiseks saab sõna Lääne-Balkani ekspert härra Kukan. aitäh. viimased arengud Lääne-Balkani riikides äh, panevad meid tõsiselt muretsema ma ei loe siin ette kõiki murepunkte, ma tervitan seda arutelu ja mida me tegema peaks? Need kahepoolsed küsimused sealt ära ei kao ja meil on vaja tõesti väga tundlikku poliitilist lähenemist mitte üksnes poliitikute jaoks seal piirkonnas, vaid ka meie jaoks siin Euroopa Parlamendis Mm, ja me näeme siin parlamendi raportit, ähm, äh, on järjest rohkem mm, vastuolulisi ähm, kahepoolseid küsimusi, et äh, lõimimisprotsess seal aeglustub, meie usaldusväärsus õõnestub ja poliitiline äh, skeptilisus, äh, mis äh, on kogu Euroopas pead tõstnud, on jõudnud ka Lääne-Balkanile. ma ei taha siin kõiki neid negatiivseid aspekte tõstatada, aga me peame olema tõesti väga ettevaatlikud oma järgmiste sammude suhtes ja me peaksime üritama olukorda rahustada ja pakkuma toetust Euroopa-meelsetele jõududele selles piirkonnas. Euroopa Liit võiks toimida muutusi toetava jõuna, näiteks näiteks äh, Sorbias ja Montenegros toimuvad siiski kõnelused ja meil on tõesti võimalus äh, toetada arengut paljudes riikides. Äh, parlamendi liikmed on olnud aktiivsed selles piirkonnas, toetanud reforme ja ähm, inimesi selles piirkonnas me peame rohkem pühenduma, Euroopa Liit peaks saatma välja signaali, et laienemine on endiselt meie jaoks oluline ja et see on käegakatsutav protsess, me peaksime töötama välja euroopaliku nägemise selle piirkonna jaoks. kui me seda ei tee, siis see, mis praegu selles piirkonnas toimuv, võiks olla ainult äh, alguseks äh, kaugele minevale protsessile. aitäh äh, härra äh, Kukanile ja järgmisena saab sõna härra Sovku. vabandust, proua Sovku tõepoolest, Kagu-Euroopa stabiilsus äh, satub jälle äh, küsimärgi alla. Äh, Serbias, Makedoonias, Kosovos on pinged väga kõrgel ja ja palju on räägitud Republika Srpskast, aga tegelikult pingeid on ka mujalgi ja see peegeldub ka minu seisukohas, et tuleks keskenduda, keskenduda nendele äh, sõnumitele, mis on suunatud Horvaatiale ja tõesti on näha olnud mõningaid edasiliikumisi äh, Euroopa Liidu liitumisega. Horbia välisminister hoiatas äh, et me oleme kuulnud sellist ähm, kõnepruuki viimati äh, härra Milotševitšilt ning äh, härra Junckeri ja härra Vutšitši tegutsemine selleks, et pingeid leevendada, oli tõesti väga abiks. Horvaatia peab jääma ettevaatlikuks, aga veelgi olulisem on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid ning Euroopa Parlament peavad näitama üles solidaarsust Horvaatiaga selles osas, mis puudutab äh, Serbiast tulevat retoorikat, äh, tegema, tegutsema nii, nagu härra Juncker äh, Äh, Horvaatia president äh, hoiatas, et ISISi, äh, ISISe võitlejad võivad tagasi pöörduda Euroopasse ja sellest tehti selline probleem, mida, mille sarnast me viimati kuulsime üheksakümnendatel aastatel sellist kõnepruuki mm, kuulsime me viimati kolmkümmend aastat tagasi e, enne Balkani riikides toimunud sõdu. me peaksime meeles pidama seda, et mõningaid liikmesriike mõjutavad sellised, e, e, mõjutab selliste sündmuste negatiivne areng rohkem. meil on vaja teistsugust toetust, teistsugust solidaarsust. Horvaatial on selline geograafiline asend, kus Ähm, on palju äh, probleeme, mis tulenevad äh, tema pikast piirist Serbia Montenegroga ja pikast merepiirist ähm,. Horvaatia on väga mures ebastabiilsuse pärast, mis tuleneb äh, rändevoogudest, terroristide liikumisest, ükskõik mida me teeme selles piirkonnas, oluline on see, et Euroopa Liit jääks neutraalseks lahendajaks selles protsessis. me varasem poliitika oli, et ei tohiks olla ka kaotajaid ja võitjaid ja kõik äh, aktsepteerisid sellist lähenemises, lähenemist, aga nüüd on sellest poliitikast osaliselt äh, taandutud, seda on teinud äh, Venemaa, Türgi ja USA, aitäh. aitäh. ja järgmine kõneleja on proua Soltus aitäh, ka mina tervitan kolleeg Vaigli äh, algatust. tegemist on ainult ühe sammuga äh, halbadest sõnadest äh,, ebakorrektsest käitumisest äh,, vihakõnest äh,, relvastatud kokkupõrgeteni ja me aastakümneid tagasi juba nägime seda ja me peame selliseid äh, ilminguid varakult äh, tuvastama, et äh, ei toimuks jälle need asjad, millel äh, tänagi veel on negatiivne mõju. vihakõne, ässituskõne ja ainult ühe tõe väljatoomine on populistide tööriistad populistidel on vaja ka vastaseid selleks, et edeneda ja kõik see võib äh, Lääne-Balkani riikidel veegi, veelgi rohkem äh, probleeme tekitada, seepärast meil on vaja reageerida kiiremini ja õigeaegselt. Euroopa Parlament äh, peaks tugevdama oma rolli. eelkõige oleks vaja toetada tolerantsust, dialoogi selleks, et olukorda rahustada selles piirkonnas, sellepärast et äh, need vahejuhtumid, mis äh, toimuvad, võivad äh, tugevdada seda ebamugavat tunnet, et äh, Balkanil võiks olukord eskaleeruda. ka Euroopa Parlament peab muutuma dialoogifoorumiks, meil peaks olema võimalus üksteisega probleemidest rääkida, otsida neile lahendusi, me peaksime kaasama ka Serbia ja Makedoonia esindajaid kes ei ole oma probleeme veel lahendanud ja ka Bosnia ja Hertsegoviina esindajaid, kaasame ka serblaste vabariigi esindajaid. Euroopa Parlamendist peaks saama tõeline koht arutelude pidamiseks ja olukorra rahulikumaks muutmiseks, aitäh! aitäh ja jätkame Sloveenia esindajatega, härra Peeterle, palun! aitäh! härra esimees. me räägime olulisest äh, teemast. ja mul on väga hea meel, et me oleme ühel meelel, et see arutelu on oluline, et äh, tegemist on strateegilise küsimusega aastal kaks tuhat oli Horvaatias konverents, kus äh, räägiti, et milline võiks olla selle piirkonna Euroopa perspektiiv ja kolm aastat hiljem langetati otsuseid, aga ähm, kus me, kuhu me oleme jõudnud seitseteist aastat äh, pärast äh, Zagrebit ja kol-, veel neliteist aastat pärast Soluni? kontekst on muutunud, me ei ole rääkinud siin Türgist ja teistest huvidest äh, mis äh, ristuvad äh, Lääne-Balkanil ja, ja see ei toimu seal äh, esimest korda ajaloo jooksul. tegemist on protsessidega, mis ei ole alati meie huvides. sellises olukorras osa poliitilisi jõude näevad võimalust järgida selliseid poliitilisi huve, mis ei piirdu ainult ühe riigiga ja me kuuleme sellist kõnepruuki, mida me juba tunneme. me näeme igal aastal samasuguseid asju, samasuguseid lauseid ja me täna äh, Äh, sõidame Serbia rongiga ja homme toimub kuskil mõni plahvatus. ja ma olen kolleeg Vaigelile tänulik, et äh, ta tuli välja ettepanekuga korraldada tänane arutelu, aga me peame tegema rohkemat. küsimus on, et kas me saame luua rahu, seda rahu säilitada, anda nendele riikidele mm, perspektiiv liituda Euroopa Liiduga, kas me oleme rahul sellega, mis seal aasta-aastalt toimub, kas me peame oma eesmärke muutma, kas me peame neid läbi vaatama või me oleme nendega rahul? mina sooviks seda, et meil oleks korralik arutelu proua Mogherini ja härra Haaniga, me ei tohi seda arutelu täna siin lõpetada. aitäh! aitäh! ja järgmine kõneleja on härra Postinaru suur tänu, esimees, ma tervitan tänast arutelu ja ma üritan teha lühidalt, äh, püsida fookuses. mida me siin näeme, on tulemus millelegi, millest me algusest peale olime teadlikud, ootamisväsimuse mõju. Lääne palk, kui Euroopa ei ole piisavalt tark, siis Lääne-Balkani riigid saavad suurte äh, geopoliitiliste mängijate mängumaaks, me ei saa unustada ajalugu. teiseks, me peame arvestama, mõtlema, mida me saame teha enne, kui need äh, piirkonna riigid saavad Euroopa Liidu liikmeteks, suurendada investeeringuid, kaasa arvatud taristusse, mis aitab riikidel äh, olla paremini ühenduses, teed, raudteed gaasitorud. kolmandaks tuleb paremini kaasata Euroopa Liidu liikmesriike sellest piirkonnast. ma ei räägi siin äh, Lääne-Balkani laienemist, äh, aga ma räägin Euroopa Liidu liikmesriikide toetusest selles piirkonna, selle piirkonda liikmesriikide toetusest. hiljuti on mõned liikmesriigid muutnud oma narratiivi just kahepoolsetes küsimustes, mis mõnikord, mis tavaliselt tekitavad äh, poleemikat ja konflikte. see peab lõppema. ja lõpetuseks. sama tähtis on mainida seda vajadust, mis on kõikidel riikidel, kes on meiega dialoogis, et nad jäävad oma ko kohustuste juurde ja nad, nad lõpetaksid äh, sellise käitumise, mis on Euroopa Liiduga liitumise eesmärkide vastane. me ei saa osutada sõrmega headele ja pahadele riikidele. see peab lõppema. unustame selle. ja kui me lükkame pidevalt edasi äh, tegutsemist, kui meie sammud on vähem tõusvad ja siis Venemaa, Türgi, Hiina tegutsevad meie asemel. suur tänu. Mulțumesc. Next speak suur tänu. proua Petja. Hvala gospodine predsjedniče. E, zabrinuta sam jer pristup Europske unije nije pravi. tänan esimees. mind teeb olukord murelikuks, sest Euroopa Liidu lähenemine Lääne-Balkani riikidele ei ole proaktiivne. Lääne-Balkani ees on terve rida väljakutseid. Euroopa Liidu huvides peaks olema Lääne-Balkadi riikide jätkuv liikumine stabiilsuse ja rahu suunas. ei tohiks olla topeltstandardeid. lähenemine peaks olema täpselt sama kõikide riikide suhtes. mis puudutab topeltstandardeid, siis mainiksin Makedooniat. me teame, et Makedoonia on täitnud kõik liikmelisuse kriteeriumid, aga samas on ta juba kümme aastat istunud ooteruumis tahaksin seega kutsuda üles kõiki Euroopa Liidu liikmesriike lõpuks ometi alustama liitumisläbirääkimisi Makedooniaga. samal ajal tundub, et me pigem soosime Serbiat, vaatamata sellele, et Serbia jätkuvalt näitab, et ta ei austa Euroopa Liidu väärtusi me oleme näinud seda viimaste näidete põhjal, mis on tõstnud pin-, pinged kõrgele Lääne-Balkani riikides. ma arvan, et Euroopa Liit peaks rohkem huvi tundma Lääne-Balkani riikide vastu ja peaks aitama nend-, lähemale nende liitumisele. suur tänu, härra Kovin-Mikker.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 põhimõtted on väga tähtsad, sest inimesed peavad teadma, millest me kinni peame ja mis on tähtis. põhimõtted peavad kehtima, ükskõik, kas nad on Euroopa Liidu põhimõtted, riiklikud põhimõtted, see pole ka tähtis, tähtis on, et põhimõtted kehtiksid. nüüd natsionalismi juurde. proua Lunatšek ütles, et äh, need riigid on haavatavad. aga vaadake Tšetšeeniasse, mis seal toimub, seal on ju ka natsionalistid. kui te toetate Tšetšeeniat, siis miks te ei leia, et Krimm võiks eralduda Ukrainast? Serbiat kritiseeritakse sellepärast, et Serbia olevat põhimõtteliselt Venemaa käpa all. aga tegemist on ju mm, ka täiesti natsionalistliku põhjusega. vaadake, mis seal Kosovoga on toimunud nii et me peaksime pigem tunnustama seda natsionalismi, peab olema õigus natsionalismile. jah, muidugi võib ka eralduda Kosovo öö, ja samamoodi ka Republika Srpska Bosnia-Hertsegoviinast. Need riigid peavad lihtsalt otsustama, nad ütlevad siis, et jah, natsionalism või siis pigem mitte. nüüd härra esimees on ka sellele kuidagi vastu. no Kataloonia, järgmine näide natsionalismi kohta härra esimees, kui te ütlete, et kõiki tuleb võrdselt kohelda, kõiki riike tuleb võrdselt kohelda, siis tahaksin teile meenutada, et meil on väga palju riike, mis ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud, nagu näiteks Hispaania. on Euroopa Liidu liikmesriike, ei ole Kosovot tunnustanud ka sellise seisukohaga peab nõustuma ja seda austama, täpselt samamoodi nagu ka teiste riikide puhul, mis Kosovot ei ole tunnustanud. kui Kosovo iseseisvus kahtluse alla seatakse, siis öeldakse, et ollakse Euroopa Liidu vastu. nii palju siis võrdsest kohtlemisest. aitäh, härra Korvin Mikke, te ütlesite, et ma mainisin Katalooniat. ma küll ei mäleta, et ma oleks täna hommikul Katalooniat maininud. ei, ei, see läks siin natukene segamini kõigepealt pöördusin härra esimehe poole, siis rääkisin Katalooniast üks asi on täiesti selge siin komisjonis. meie austame kõikide riikide territoriaalset terviklikkust nii Euroopa Liidus kui ka mujal. ja meie viimane kõneleja, härra Bogovitš, palun Rahvaparteist. Where is he? kus ta üldse on? aitäh, härra esimees. palju õnne esimeheks valimise puhul on väga palju sloveene, kes täna on siin sõna võtnud. me kõik teame väga hästi, sloveenid vähemalt, et Esimene maailmasõda algas pärast atentaati Sarajevos. nüüd on ähm, seitsekümmend aastat äh, möödunud äh, maailmasõdade lõpust äh, ja meil oli vahepeal Jugoslaavia kus ka natsionalism mängis väga tähtsat rolli ning me kõik teame, mis see kõik endaga kaasa tõi. me kuulsime täna juba, et äh, siin on väga palju erinevaid huvisid, äh, riiklikke, natsionalistlikke, Lääne-Balkani riikide huvisid, Vene, Türgi huvisid, ülejäänud moslemiriikide huvid on seal mängus. ning tuleb tõesti veel kord äh, siin välja tuua ka need välisvõitlejad, sellepärast et suur osa välisvõitlejaid on pärit just Bosnia-Hertsegoviinast, kolm korda rohkem kui näiteks Belgiast. ja kui me räägime Kosovo ja Serbia suhetest, siis tuleb ka välja tuua pinged, mis on väga suured, ka Makedoonias on äh, konflikt erinevate poliitiliste jõudude vahel suureks paisunud. mina toetan nende riikide liitumist Euroopa Liiduga, mul on ka väga hea meel, et Euroopa Liit pingutab selleks, et parandada olukorda sealsetes piirkond, sealsetes riikides, sealses piirkonnas äh, sest kui Euroopa Liit ei toetaks äh, Lääne-Balkanit, äh, siis Balkani riigid ise nende probleemidega hakkama ei saaks. mul on väga hea meel, et Brüsselis tehakse jõupingutusi ja ma loodan, et äh, rohkema abiga on meil võimalik hoolitseda selle eest, et Lääne-Balkani riikidest inimesed ei lahkuks. kui on rahu, siis on nendel riikidel ka tegelikult tulevik tagatud suur tänu ja nüüd äh, arutelu lõpuks annaksin sõna EAS-i kahele esindajale. kõigepealt proua Eichhorst. suur tänu, esimees, tahaksin kõigepealt äh, tunnustust teile ja õnnitleksin teid ja aseesimehi valimise puhul ning eh, samuti tunnen hea meelt, et Lääne-Balkani teema on esimene aruteluteema siin teie juhtimisel. Eh, Euroopa välisteenistus eh, muidugi teeb, tervitab koostööd teie komisjoni liikmetega Lääne-Balkani, Türgi ja teistel teemadel. väga oluline arutelu oli see, väga olulised teemad. see näitab, millist hoogu me taas oleme andmas millist kollektiivset strateegilist tähelepanu pöörame piirkonnale. juba eelmisel nädalal väliskomisjonis kohtumisel väl- ja välisministrid rõhutasid, et pal-, Lääne-Balkani piirkond on tõepoolest prioriteet juba mainitud põhjustel ja lisaks enamus piirkonna inimesi endiselt usub, et liitumine Euroopa Liiduga on oluline, et Euroopa Liit on oluline, et on oluline osa olla, osa perekonnast, me kõik oleme nõus, et äh, mõttevahetus, otsekontaktid, äh, visiidid, äh, arutelud on olulised ja seepärast välispoliitika kõrge esindajaga kutsus üles dialoogile, pole midagi paremat, kui osapooled istuvad laua äärde maha ja arutavad erinevaid teemasid see on olulisem kui kunagi varem, on saavutatud ka edu aastal kaks tuhat kuusteist Bosnia-Hertsegoviina liitumisavaldus, uute peatükkide avamine Serbia ja Montenegroga, esimene assotsiatsiooninõukogu Kosovoga, Albaania kohtureform, Montenegro valimised ning endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis. kõigele sellele me tugineme ka edasiseks tegevuseks aastal kaks tuhat seitseteist koos komisjoniga. tõesti on äh, mängus Euroopa väärtused ja meil on ka kõik vajalikud instrumendid, vajalik tahe. nüüd varem kui kunagi, rohkem kui kunagi varem on Euroopa Liidu huvides, äh, välispoliitika huvides, julgeoleku huvides, stabiilsuse huvides teha tihedamat koostööd piirkonnaga ja loomulikult äh, liigume selles suunas edasi, suur tänu, härra esimees! Thank you so much, Mrs Ashurst! suur tänu, proua Ashurst ja nüüd Katrin Brent! Welcome! Thank you very much, Chair, thank you for the floor and let me also suur tänu, esimees, äh, õnnitlen minagi teid valimise puhul, hea meel teiega edaspidi koostööd teha, komisjoni poolt lühidalt meile teevad muidugi muret hiljutised arengud ja retoorika piirkonnas, peame siin silmas äh, valimis- perioodi, samuti mis on lähenemas mõnedes riikides, regionaalne stabiilsus Lääne-Balkani piirkonnas on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks. üheks näiteks on eelnenud arutelu siin komisjonis rändeteemadel ja nende riikide toetus Euroopa Liidule. see näitab, kui oluline on selge Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv selle piirkonna riikidele. komisjon teeb tihedat koostööd kahepoolselt ja regionaalselt kahepoolsed kõnelused Serbia ja Montenegroga jätkuvad Alboon, Albaaniaga on tähtsad viis peamist prioriteeti selleks alustada läbirääkimisi ning loomulikult kohtusüsteemi reform. me endi-, Makedo-, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik, me ootame valimisjärgset äh, perioodi ja Kosovos muidugi oluline alus äh, reformidele on S ja A. rändeküsimused Serbia ja Makedoonia puhul iseäranis. lühidalt mainiksin ka koostööd regiooniga tervikuna läbi Berliini protsessi, Lääne-Balkani kuue, kuue kohtumine tippkohtumine kaheteistkümnendal juulil saab olema oluline teetähis ning ühilduvuse noorte agenda teema on tähtis, sellest rääkis proua Lunatšik ennist. ja samuti avalik diplomaatia on tähtis, Euroopa välisteenistus annab oma panuse selleks, et Euroopa Liit oleks tõesti nähtav kõrgel tasandil piirkonnas, selleks et tuletada ka meelde meie poolt võetud kohustusi. nii et kokkuvõttes loodame, et raske olukord on võimalik ületada koos Euroopa Parlamendi toetusega. Te siin olete koostamas resolutsioone äh, komisjoni raportite kohta, riikide kohta ja me tänan, täname teid teie panuse eest. Thank you, Catherine Bent uh,. Dear... suur tänu komisjoni esindajale, tahan tänada kõiki kolleege selle väga intensiivse arutelu eest ja tahan tänada äh, komisjoni esindajaid nüüd mul on kolm ettepanekut. esimene. mitmed kolleegid on väljendanud soovi jätkata arutelu äh, selle piirkonna teemal, seega ma palun äh, koordinaatoritel äh, arutada järgmisel koosolekul, kas oleks võimalik äkki kutsuda proua Mogherini või Polly Khan meie, ühele meie järgmistest kohtumistest, aga lisaks on meil võimalus olukorda arutada Lääne-Balkanil ka muus kontekstis. meil tulevad ju äh, komisjoni äh, eduaruanded, Serbia, Montenegro ja teised, nii et äh, need me hakkame siin arutama. mina sõidan Belgradi neljapäevast laupäevani olen seal ja seal ma siis ka saan partneritele öelda, mida ma siin täna kuulsin erinevate fraktsioonide esindajatelt ma arvan, et võime nüüd lõpetada selle päevakorrapunkti arutelu, tänan teid veel kord teie sisukate sõnavõttude eest ja algatuse eest võtta see oluline teema arutlusele. ja nüüd läheme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. ma arvan, et meie Egiptuse kolleegid ja sõbrad on juba ruumi jõudnud siseneda.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 So dear ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid. nüüd läheme Egiptuse teema juurde. südamlikult äh, tere tulemast kogu komisjoni nimel härra Ahmed Saidile. tegemist on äh, Egiptuse Araabia Vabariigi parlamendi väliskomisjoni uue esimehega, tere tulemast Brüsselisse Te olete parlamenti juba külastanud aprillikuus, kohtusite mitmete parlamendiliikmetega. Egiptuses valiti uus parlament aasta tagasi ja nüüd on meil muidugi väga huvitav kuulda teie nägemust poliitilistest arengutest Egiptuses ja regioonis. nagu te teate, Euroopa Liit ja Euroopa Parlament iseäranis toetavad jõuliselt Egiptuse parlamenti valitsust ja teisi institutsioone, saavutamaks poliitilist stabiilsust. Euroopa Liit on üles kutsunud Egiptust paremale juhtimisele ja valitsemisele, eriti kohtusüsteemi ja õigusriigi osas. seega oleks meil ka huvitav kuulda täna rohkem õigusinstrumentide kohta, eriti mis puudutab meeleavalduste seadust ja vabaühenduste seadust Egiptuse kohtu otsus külmutada kahe inimõiguste organisatsiooni varad või võiks olla kodanikuühiskonna tegevusvabaduse kahanemise märk. me usume jõuliselt, et sõnavabadus on meie kahepoolse partnerluse väga oluline element, seega tahaksime korrata üles, et põhiõiguste vabadus on Egiptuse põhiseaduse tähtis põhimõte ja tahaksime kuulda teie nägemust selle kohta, kuidas te näete Egiptuse rolli piirkonnas, me jagame teie muret terrorirünnakute kasvu kohta, nagu viimane rünnak, mille eesmärk, mille sihikul oli kopti katedraal. meil ole, meil on väga huvitav kuulda teie nägemust äh, regionaalarengute kohta ja teie rolli koht, Egiptuse rolli kohta Lähis-Idas, eriti Süürias, Iisraeli-Palestiina konfliktis ja suhetes teie naabri Liibüaga. pakun teile võimalust kõnelda kümme-viisteist minutit ja siis meil jääb aega aruteluks. Teil on sõna. Thank you very much, Mr Chairman, honourable members of aitäh, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, aitäh, et andsite mulle selle võimaluse pöörduda siin äh, teie saadikute poole ja aitäh, et andsite mulle võimaluse heita valgust sellele, mis toimub Egiptuses. ja tahaksin ka kasutada võimalust ja õnnitleda David McAllisteri väliskomisjoni uueks esimeheks valimise puhul ja tõesti ootan temaga tihedat ko koostöö tegemist ja tahaksin tänada Elmar Brocki tema jõupingutuste eest viimastel aastatel ja me väga hindasime tema viimast visiiti äh, Kairosse, ma sain aru, et teda täna siin ei ole, nii et palun andke talle seda edasi. nagu te teate, viimasel kuuel aastal on Egiptusel olnud tõesti väga palju väljakutseid. kuus kuu, kuus aastat on läinud aega sellest ajast, kui egiptlased läksid tänavatele ja sellest sai revolutsioon nende inimõiguste nimel, mis on väga kallid eurooplastele ja sellele vastas, vastuseks võttis võimu radikaalne islamistlik režiim, aga meil olid väga suured õig-, lootused, aga inimesed said kiiresti aru, et äh, väga oluline on kaitsta meie õigusi ja vabadusi ning äh, juulis kaks tuhat kolmteist tulid äh, egiptlased jälle tänavatele ja toimus teine revolutsioon ja mina olen alati eelistanud seda äh, kirjeldada nii, et tegemist oli resol-, äh, revolutsiooniga, mille eesmärgiks oli äh, üle parda heita ideoloogia, mitte režiim, aga samal ajal oli väga palju rünnakuid, mis tulenesid moslemi vennaskonna poolt ja mõõdukad egiptlased ei nõustu ei väga liberaalse lähenemisega ega islamistliku äh, rangusega ja me ei ole nõus äh, religiooni ja poliitika ärasegamisega, tegemist oli väga dramaatilise hetkega, seda kirjeldatakse kindlasti edaspidi ajalooraamatutes ja egiptlased pidid tõesti küsima endalt, et mida nad tahavad. ja sellest ajast äh, alates on olnud korduvaid äh, rünnakuid meie linnades ja Siinai poolsaarel ja äh, keset päeva ähm, on ähm, näiteks prokurör tapetud autopommiga, terroristide siht on olnud selge, nad soovivad, et Egiptuse valitsus ja, ja inimesed maksaksid kõrget hinda põhiseadusliku valitsuse taas, taastamise eest. ja kannatanud on äh, rahvusvaheline kaubandus, e, kuuekümne protsendi võrra on äh, alanenud Egiptuse valuuta ja nüüd tahaksin rääkida sellest, et mida me kavatseme nende väljakutsetega hakkama saamiseks teha. ma arvan, et tänane kohtumine on väga oluline, mitte sellepärast, et meil on palju äh, ühiseid äh, seisukohti, me peame vastu astuma samasugustele väljakutsetele, vaid äh, pigem sellepärast, et viimasel kuuel aastal on Egiptus ja Euroopa Liit äh, pidanud silmitsi seisma kohati ka äh, tegelikkuse väär-, vääriti kujutamise eest. Äh, meil on tihtipeale küll probleeme, aga väga oluline on püüda selle poole, et me vaataksime Egiptuse ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid õiges perspektiivis. täna ma üritan seda teha. ma tahaksin siin välja tuua äh, milline on see kontekst, milles me praegu tegutseme ja meie mõlema huvides on see, et me leiaks ühiseid seisukohti. viimasel ajal on väga raske leida teist ajahetke, kus Lähis-Idas oleks olnud nii palju pingeid. meil on tõesti olnud väga palju väljakutseid viimastel aastatel, nendega hakkama saamine on olnud väga raske see, mis alustas, algas sellest, et inimesed soovisid paremaid äh, Äh, tingimusi parem äh, Araabia kevade raames äh, on arenenud väga murettekitavas suunas. ja nüüd on pilt väga halb, olukord Süürias ja Liibüas on muutunud tõesti väga hoiatavaks ja hoolimata rahvusvahelise üldsuse püüdlustest ei ole me lähemal selle konflikti lahendamisele kui aasta või paar tagasi ja olema ja Lähis-Ida äh, konfliktide mõju ei ole võimalik alahinnata. Neid tuleb mõista kahel tasandil, üks on otsene, see mõju, mida sõna nendele, sõda nendele ühiskondadele avaldab ja teine mõjude tasand on pikaajalisem. see puudutab seda, et vaja on need ühiskonnad uuesti üles ehitada, äh, vaja on lubada neil äh, paraneda ja saada üle sõja õudustest. väga oluline on näha ka seda, et äh, sõja oht Lähis-Idas ei tohiks panna meid unustama seda, kui mm, suur tragöödia on olnud pikaajaline Iisraeli ja Palestiina konflikt. inimesed on üritanud väita, et see konflikt on vähem tähtis või vähem pakiline, võttes arvesse teisi äh, vägivaldseid konflikte, aga ma palun, et te mõtleksite järele selle üle. minu meelest on tegemist väga ohtliku seisukohaga pa Palestiina ja Iisraeli konflikt jääb äh, keskseks äh, mm, konfliktiks ja see on üks äh, peamistest põhjustest, miks noored radikaliseeruvad ei ole mingit kasu sellest, kui me jätame selle teema tagaplaanile või väidame, et seda ei ole olemas, nagu mõned üritavad teha. me Egiptuses usume endiselt, et see konflikt on kõigi teiste konfliktide ema ja kui seda ei lahendata, siis on Lähis-Idas alati väga palju äh, probleeme. me kuulsime John Kerry äh, kõnet, mis, kus ta rääkis, äh, kui oluline on kahe riigi lahendus ja härra Kerri kommentaarid väga ähm, kõlasid väga hästi Araabia kodanike jaoks, aga me arvasime, et äh, nende sõnade äh, väljendamine, väljaütlemine paar päeva enne äh, uue presidendi ametisse astumist oli liiga hilja ja Egiptus, äh, Egiptus, Türgit ümbritsevad vägivaldsed konfliktid ja seetõttu on meil vaja paika panna omaenda seisukoht tuleviku jaoks. meil on pidev oht meie rahvuslikule julgeolekule, meil on äh, rohkem kui tuhandekilomeetrine piir Liibüaga ja rahvusvaheline terrorism, äh, islami ter-, võitleja, ISISe võitlejate nimel, näol äh, tõesti mõjutab meid väga palju ja see mõjutab järjest rohkem ja järjest negatiivsemalt äh, meie arenguvõimalusi. ISIS, äh, Egiptus on üritanud jõupingutusi koondada, me oleme tegelenud Äh, sellega, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meil õnnestus lõpule viia töö äh, moodsa põhiseadusega ja kuus aastat ei ole Egiptuses toiminud äh, parlamendi istungeid ja nüüd me oleme üritanud äh, parlamendis äh, teha tasa seda, mis on viimastel aastatel tegemata jäänud, üritada, üritanud vältida vigu, mida tegid eelmised äh, parlamendid ja oleme tegelenud riigiteenistuse seadusega, kus olulisemad oleksid pädevused ja kogemused, mitte ametiaste ja vanu, teenistusaeg ja oleme ka tegelenud maksustamisega ning äh, seadusega, äh, mis äh, võimaldaks kristlastel kirikuid ehitada, mida kümme aastat tagasi peeti kaugeks ähm, unistuseks, nüüd on see olemas ning me üritame ka sise- ja välisinvesteeringutele luua soodsat keskkonda ja Äh, meie keskpank äh, lasi Egiptuse naela vabaks äh, ja seetõttu meil õnnestus lõpp teha mustale turule kahe mitmete erinevate valuuta paralleelsele käibele ning illegaalse sisserände seadus esimest korda pandi ähm, paika selline kuriteokoosseis, mis äh, näeb ette karistuse, kui inimesed aitavad inim-, teistel inimestel maalt lahkuda, sellega üritame võidelda äh, ka teid äh, puudutava rände vastu, ma mm, võiksin väga palju rääkida sellest, kuidas terrorism mõjutab meie selts-, meie ühiskonda, te peate aga ise võitma oma äh, võitlusedega, sa peate mõistma, mida see kõik tähendab. ma ei pea teile selgitama, mida, mida terrorismi oht tähendab ühe riigi või ühiskonna jaoks, ma ei pea selgitama, millist ähm, äh, survet see avaldab teie sur- äh,, teie ressurssidele. me arvame, et Euroopa Liidul ja Egiptusel on äh, ees samasugused väljakutsed ja ohud ja me mõistame, eh, millised eh, probleeme tekitavad terrorism ja ebaseaduslik ränne või pagulaskriis eh, ja ma olen kindel, et kuna te seda mõistate, siis te saate aru ka nendest pingetest, mille all meie oleme. meil on kohustus olla juhtivas rollis piirkonnas. Egiptus on alati olnud selles piirkonnas loomulik liider ja me oleme Euroopa Liit on meie jaoks alati olnud eeskujuks, äh, kuidas saavutada leppimist äh, ühiskonnas ja riikide vahel ja seetõttu on vaja tegeleda äh, nüüd nende probleemide lahendus, lahendamisega, mida me Lähis-Idas oleme väga pikka aega näinud. Egiptus on, soovib olla väga oluliseks partneriks Euroopa Liidule selleks, et võidelda terrorismi algpõhjustega ja ebaseadusliku rände põhjustega ning ma arvan, et Euroopa Liit ei peaks üksi lahendama probleeme, kõik äh, katsed äh, probleeme üksi lahendada ilma äh, teisi kaasamata on kontraproduktiivsed. ma ei ole siin selleks, et väita, et meil ei ole mingeid erimeelsusi. vastupidi, ma arvan, et meil on väga oluline, et me teeksime avatult tööd selleks, et probleeme lahendada ja mina soovin äh, panna selle töö konteksti, ma ei näe paremat äh, partnerlust kui partnerlus Egiptuse ja Euroopa Liidu vahel. Egiptus on väga vana riik ja Egiptus andis maailmale kõige rikkalikumad arheoloogilised leiukohad, väga palju arhitektuuri, aga meil on ka väga palju mm, nõrku kohti meie ühiskond üritab paraneda, meid ümbritsevad riigid ja kultused, mis on äh, sisse tunginud meie ähm, rahumeelsesse ühiskonda. Ähm, meil, meie ühiskonda tung-, tungivad sisse väljaspoolt rahastatud äh, pimeduse jüngrid ja meie riigis on väga palju probleeme, me oleme üritanud äh, terrorismiga võidelda, võideldes terroristidega, sellepärast et lihtsam ja odavam on see, aga lugupeetud kolleegid, palun uskuge, et tegelikult tuleb võidelda terrorismi äh, loojatega, kes äh, eiravad vaesust, kes hävitavad vaeseid hävitades seda, mida need inimesed äh, loodavad, äh, lubavad neile äh, taevast, et terroristid lähevad taevasse, aga selliste ideede vastu võitlemine on raske ja aeganõudav, aga me peame seda tegema, sest me teame, et terrorismil ei ole piire ja ma saan teile kinnitada, et see võitlus ei lõpe mitte kunagi, see ei lõpe kunagi täieliku võiduga Äh, sest et me võitleme sümptomite ja mitte põhjuste vastu. põhjused on teadmatus ja vaesus, meil on vaja abi ja koostööd, meil on vaja äh, vahendeid, mitte laene, meil on vaja äh, noh, haridustöötajaid, mitte poliitilisi analüütikuid, meil on vaja seda, et tulevased tulevaste terroristide elu oleks jõukas ja hea Egiptuses, mitte et nad peaksid Egiptusest põgenema Äh, halva, halbade elutingimuste eest. me ei taha, et terroristid äh, läheks äh, Egiptusest ära Kreekasse või Itaaliasse, me tahame neid koha peal harida. Egiptus ei ole Euroopast kaugel, meid lahutab ainult Vahemeri ja meil on vaja ähm, teilt abi, sest me ei saa võidelda terrorismiga üksi. kui terrorism meid enam ei ähvarda, kui turistid ta tagasi pöörduvad, siis on Egiptus kindlasti võimeline keskenduma teistele väärtustele, mida me praegu endale veel lubada ei saa. aitäh, et kuulasite mind, aitäh, et andsite mulle võimaluse pöörduda teie institutsiooni poole, aitäh! aitäh, härra Said, rääkisite täpselt viisteist minutit enne kui alustame arut-, arutelu, tahaksin ka komisjoni aseesimees Karin Tarvišit siin tervitada ja suursaadikat Ehatsabist, kes on siin vahendaja ja meile teada-tuntud külaline. nüüd läheme küsimuste ja märkuste juurde. üksteist kolleegi on sõna soovinud, nüüd juba kaksteist maksimaalselt kaks minutit, palun, sest siis on kõigil võimalus sõna saada ja me tahaksime ära kuulda ka öö, äh, külalise vastused. alustame Egiptuse delegatsiooni juhiga Euroopa Parlamendis, proua Mattias, palun. aitäh, palju õnne esimeheks valimise puhul mul ei lähe väga palju aega, ma tahtsin lihtsalt härra Saidi ja härra Darvishi tervitada siin täna. täpselt samamoodi nagu ka kogu delegatsiooni ja saatkonna liikmeid. me käisime Egiptus äh, oktoobri lõpus, novembri alguses eelmisel aastal. tegemist oli väga tähtsa delegatsioonireisiga, sest tegemist oli esimese ametliku visiidiga viimase kuue aasta jooksul ja see oli väga tähtis. järgmisel kolmapäeval väliskomisjonis on mul võimalik teiega rääkida, sellepärast ma tervitaksin teid täna siin ainult ja rohkem aega ei raiskaks ning ma loodan, et Euroopa Liidu ja Egiptuse koostöösuhted jätkuvad ja et meil õnnestub seda kõike üksikasjalikult rääki-, kõigest sellest üksikasjalikult rääkida kolmapäeval. Gabriel proua Gabriel, palun järgmisena. tänan, härra esimees, õnnitlused valimise puhul. härra Said, kõigepealt tahaksin teid tänada teie asjakohase sõnavõtu eest. tahaksin veel kord kinnitada, et ma usun parlamentaarsesse diplomaatiasse ja alates sellest, kui meil on regionaalne dialoog teiega, ma arvan, see on oluliselt panustanud sellesse, et see parlamentaarne diplomaatia oleks järjest edukam selgelt Egiptus on äh, väga oluline partner julgeoleku valdkonnas äh, Vahemerel ja, ja kogu Euroopa Liidu jaoks. mul on kaks küsimust peamiselt. kõigepealt põgenike küsimus, sisserändajad, kes saabuvad Egiptuse territooriumile. enamus äh, pagulastest või majanduspagulastest tulevad Aafrikast minu küsimus on, millised on teie suhted nende päritoluriikidega, mida, mida teete inimkaubandusega võitlemiseks? ja teie olete vastu võtnud uue seaduse, mis võimaldab karistada äh, selle, sedasorti kuritegude eest, kuidas selle rakendamine läheb? ja teiseks, regionaalvaldkond äh,, Vahemere piirkonnas on Egiptusel võtmeroll, kuidas te näete Egiptuse rolli Vahemere Liidus peab, peatselt tuleb meil ka selleteemaline arutelu ja oluline on ka Liibüa ja piiride haldamine. kas äh, me võime jätkata koostööd, et vähemused, eriti need, kes ei sea Liibüa territooriumi terviklikust küsimärgi alla, kas nad võiksid osaleda piiride haldamises täna? Thank you, Maria Gabriel. aitäh, Maria Gabriel, härra Freund. Mr Chairman aitäh, härra esimees. aitäh ka Egiptuse külalistele. ma olen täiesti nõus ühe osaga teie sõnavõtust, kui te rääkisite Iisraeli-Palestiina konfliktist kui kõikide konfliktide emast ja kui meil õnnestuks see konflikt lahendada, siis äh, Lähis-Ida oleks palju rahumeelsem, kui ta on minevikus olnud. ma loodan, et Euroopa Liit äh, kuulis teie üleskutset äh, ja palveid ning selles piirkonnas tegutseb äh, rohkem, mitte et ta oleks mitte ainult suurimaks maksjaks, vaid ka kõige suuremaks äh, osapooleks, millel on ka midagi öelda. nüüd tuleksin USA presidendivalimiste juurde. neljandat päeva on äh, härra Trump äh, võimul. eile rääkis ta teie presidendiga. ma ei tea, kas te teate, millest need kaks härrasmeest omavahel rääkisid? aga tahtsin lihtsalt teada, et millised on teie ootused äh, USA uuele presidendile nii Egiptuse osas kui ka üleüldiselt Lähis-Ida osas. aitäh, järgmisena Jeffrey Van Oden, palun. aitäh, härra esimees ja palju õnne teile ametisse nimetamise puhul. doktor Said, tere tulemast. me teame, et Egiptus on väga tähtis riik, kõige suurema rahvaarvuga Araabia riik, millel on väga pikad suhted paljude meie riikidega ja teie ta-, ja meie jaoks stabiilsus ja Egiptuse areng on väga tähtis ja me tõesti tervitame seda, mida härra Sissi on selle tagamiseks teinud. jätkuks viimasele sõnavõtjale Araabia küsimus on kohe kindlasti väga tähtis küsimus, aga see ei või olla tegelikult äh, terrorismi toitmise põhjenduseks või vabanduseks. see võib olla küll täiesti teistsugune arutelu, mida võime ka eraldi pidada. mul on teile kaks küsimust. kõigepealt, äh, mis te arvate, kui palju terrorism sõltub äh, välisallikatest, äh, radikaliseerumisest, rahastamisest, relvastamisest, kas tegemist on äh, siseküsimusega, kui me räägime Egiptusest? ja teiseks, mida teie arvate sellest, et Venemaa on nüüd tagasi selles piirkonnas, tegutseb Liibüas ja Süürias? kas te arvate, et on äh, rohkem, mida peaksid ära tegema ÜRO ja Euroopa Liit selleks, et piirkonnas stabiilsust tagada? aitäh, Jeffrey. Ivo Vaigel, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. palju õnne selle sissejuhatava kõne puhul, see oli väga sisutihe ja see ei olnud lihtsalt mingi viisakuse avaldus, nii et aitäh selle eest. tahaksin teid tänada ka teie tänusõnade ja usu eest, et te usute, et partnerlus Euroopa Liiduga teenib mõlema poole huve ja aitab tagada rahu ning stabiilsust. mul on teile üks konkreetne küsimus suhete kohta, mis meil peaksid olema Gaza sektoriga. tahan teada, milline on praegune asjade seis äh, rahva piiripunktis, kas see on ainus võimalus äh, inimestel liikuda siis ühest piirkonnast teise ja teiseks äh, me peame Egiptust äh, üheks demokraatlikuks riigiks sealses piirkonnas ja me soovime, et äh, demokraatia Egiptuses areneks edasi. nii et äh, ma palun, et te arvestaksite ka opositsiooniga ning äh, et valitsus ka aktiivselt suhtleks kodanikuühiskonna esindajatega. olen nõus teie arvamuse ja tunnetega Äh, kui kuulsite välisminister Kerry kõnet, äh, siis tõesti, meil on äh, vaja lootuskiit ka Shala jaoks. aitäh, järgmisena proua Lohpiiler, palun. Um, aitäh. aitäh teile Äh, teie sissejuhatava sõnavõtu eest ja tere tulemast tagasi parlamenti. eelmise aasta märtsikuus, kui olite siin, rääkisime me ka inimõiguste alasest olukorrast ja parlamendi resolutsioonist selle kohta. ning mul on mõned küsimused just selle kohta, millest rääkisime eelmisel aastal. Te olite nõus, et Egiptuses on olnud piinamisjuhtumeid ja et parlament pidi ka vaatama seadused üle selleks, et piinamisvastaseid seaduseid parandada. peale selle on ka inimesed kadunud. vastavalt praegu, praegused eh, Egiptuse seadused ei vasta rahvusvahelistele standarditele ja isegi Egiptuse riiklik inimõiguste komisjon on öelnud, et eh, olukorda tuleb parandada, eh, sest piinamisi ja inimeste kadumisi tuleb ikka veel ette nii et oleks väga huvitav kuulda, kui kaugele olete teie jõudnud nende seaduste reformimisega. ja teiseks, kahjuks terve eelmise aasta jooksul kuulsime väga paljudest juhtumitest inimõiguste rikkumise kohta äh, ja ka äh, akti-, inimõigustest võitlevate aktivistide äh, olukorra halvenemise kohta eriti halvasti läheb nendel, kes võitlevad äh, naiste õiguste eest. kas on tõsi, et äh, äh, seadusi selle kohta ei ole vastu võetud. nüüd kui arvestada sellega, et pangakontosid külmutatakse, neid inimesi kiusatakse taga ja nii edasi, on olukord tõesti halvemaks muutunud, see valmistab meile muret ja kas on mingitki lootust, et olukord äh, paraneb? mul on tegelikult ka veel küsimus, aga saan aru, et meil on sellest kõigest võimalik ka veel täna pärastlõunal võimalik rääkida. aitäh, järgmisena härra Schaffhauser. Merci, president, je n'ai pas de tänan, esimees, ma ei kavatse nüüd ületada kõneaega. ma tänan kõigepealt äh, härra Saidi ja tahaksin öelda sama, mida ütles härra Vaigel. see oli väga veenev sõnavõtt. minu jaoks on ka oluline, et võim on legitiimne, kuid ühtlasi tugev, sest on vaja jõudu võitlemaks islamismiga ja selleks, et tagada vähemuste õiguste austamine. mõnikord on probleeme inimõigustega. kuid meie, eurooplased, peame mõtlema inimõigustele meie sekkumisel Süürias, Liibüas. ärgem unustagem ka meie sekkumist Iraagis. mul on teile küsimus. kas te ei leia, et on avanenud tohutu võimalus seoses uue Ameerika presidendi Trumpiga luua liit julgeoleku ja arengu nimel Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel, iseäranis Põhja-Aafrikas, mis on ebastabiilsuse piirkond, võideldes siis koos terrorismiga ning samas edendades koos presidendi administratsiooniga seda tõelist Marshalli plaani, mida Aafrika vajab sest nagu te rõhutasite, islamism toitub vaesusest ja kirjaoskamatusest. ma tänan teid. suur tänu. meil on nüüd siin veel kuus kõnelejat jäänud. härra Milan Mann on järgmine. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente aitäh, härra esimees. aitäh, Ahmed Said, et tulite äh, täna meie ette minu jaoks Egiptus on kogu piirkonnas ja terves Araabia maailmas üheks väga tähtsaks äh, riigiks. Te rääkisite väga raskest olukorrast sealses regioonis ja võib-olla sellepärast saaksite rääkida ka natukene, mida Egiptus ootab Astana äh, toimuvast äh, protsessist ja ka mida arvab Egiptus olukorra kohta Liibüas. eelmisel nädalal toimus meil visiit Kairosse ja see, mis seal toimub, valmistab ka meile äh, muret Hispaania jaoks samamoodi ka see, mis eile toimus Barcelonas, ministrite kohtumine, kus räägiti siis Vahemere-äärsete riikidega. siis IMF-i laen, mis on väga tähtis Egiptuse majanduse jaoks, äkki oskate seda kommenteerida ning samamoodi seadus, mis, millega tõstetakse karistusi seksuaalkuritegijatel tegude kohta ja minu arvates on see väga hea, sest selles valdkonnas on siiamaani Egiptuses probleemid olnud suured. siis turismisektor Egiptuses. kas äh, turism on uuesti elad alla saanud, sest see oleks ju ka väga tähtis äh, Egiptuse jaoks ning ka see, et Al-Sisi uue äh, USA presidendiga on rääkinud, mida te sellest arvate? muidugi ühine võitlus on väga tähtis, aga siin on ju ka äh, see küsimus, et Tel Avivi viiakse USA saatkond, kas see valmistab teile muret? aitäh, järgmisena härra Pantseri, palun. Äh, aitäh, härra esimees. suur tänu Ahmed Saidile selle eest, et ta täna siia meie ette tuli. ma tean, et tema koduriik Egiptus on nii majandusraskustes, aga probleeme on ka terrorismiga. ja meie jaoks on tõesti väga tähtis see, et Egiptus jääks stabiilseks riigiks, sest ta on väga tähtis riik kogu piirkonnas ja ma leian, et Euroopa Liit peab ka panustama Egiptuse stabiilsusesse väga tähtis on äh, stabiilsus tagada, kuid see ei tähenda seda, et stabiilsuse nimel äh, ohverdatakse inimõigused. selle küsimusega tuleb tõesti tegeleda. Teie riigis on vaja ilmselgelt kursimuutust, vähemalt minul on selline mulje see, et te täna siia tulite, äh, näitab seda tegelikult ju ka. ja Teil toimus mõrv, mille kohta me täpsemalt mitte midagi ikka veel ei tea ning äh, tundub, et äh, te ei taha ka teada täpselt, kuid samal ajal teil tuleb äh, siiski välja selgitada, mis täpselt toimus selleks, et suhteid siis taastada ja mõrvatuks oli siis Julia Regeni. aitäh, järgmisena härra Juurek, palun aitäh, suur tänu siia tulemast, härra Said. meie jaoks on tegemist tõesti väga huvitava informatsiooniga, mida te meile andsite ning ma tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida te ütlesite. kõigepealt olukord Siinail. see valmistab meile väga palju muret, eriti kui me mõtleme ka terrorismi leviku peale. siis samamoodi sõdurid äh, ja baasid, mis seal on. Äh, tahan teada, mis te arvate, kuidas äh, need sõdurid seal äh, kogu selle piirkonna, pisikese piirkonna stabiilsusele kaasa aitavad? teiseks on väga tähtis tagada rahu Iisraeli ja Palestiina vahel, aga tegelikult Hamas on selle rahu tagamise puhul väga suureks komistuskiviks. nii et äh, ma tahaksin, et te annaksite oma hinnangu selle olukorra kohta. samamoodi tahaksime teada saada, milline on teie hinnang inimõiguste alase olukorra kohta Gaza sektoris ja kas on seal ka võimalik midagi muuta. väga raske on demokraatlikku pööret äh, äh, Gaza sektori jaoks äh, ette valmistada, aga äkki teil on mingit informatsiooni või nõuandeid meile anda? ja veel ka rahu ning Süüria. Süüria rahukõnelused. Äh, kuidas on võimalik katastroofi ja sõda sealses piirkonnas lõpetada? aitäh! järgmisena härra Peeterle, palun. aitäh, härra esimees! mul on väga hea meel näha siin kahte äh, hiljuti valitud esimeest tööl. palju edu teile mõlemale! aitäh, härra Said, see, mis te ütlesite, oli lootustandev. Te ütlesite ka väga selgelt, et poliitikat ja religiooni ei tohi ühte patta panna. tõesti, poliitikat ja religiooni on võimalik institutsionaalselt eraldada, aga me ei saa kodanikke äh, eraldada väärtustest ja usust, mida nad esindavad äh, kas usu ja riigi äh, eraldamine võiks olla Egiptuse jaoks tähtis ja mida me saaksime teha selleks, et kahe parlamendi tööd tihendada? aitäh! aitäh! härra äh, Prošlain, palun järgmisena. Grazie, presidente uh,. Presidente Said, lo ascoltata con eh, attenzione. aitäh, härra esimees esimees Said, väga suure tähelepanuga kuulasin, mida te rääkisite härra Panseri ütles, et tõesti homme on väga tähtis äh, päev, sellepärast et aasta tagasi kadus meie riigi kodanik Giulio Regeldi ja tegelikult see mõjutas ka väga palju Euroopa Liidu ja Egiptuse suhteid. heades suhetes valitseb usaldus ja sellepärast ma tahan teada, kuidas on võimalik, et aasta on möödunud ja me ikka peame teilt nõudma, et annaksite täpselt teada, mis juhtus siin äh, saalis käisid ka Giulio vanemad ja nemad on tõesti suurepärane näide äh, suurepäraste kodanike kohta, kes ikka veel ootavad äh, tõe avaldamist. me tahame täpselt teada saada, mis juhtus Giulioga, miks ta pidi surema, kes tellis selle mõrva, kes teda üheksa päeva piinas, kes varjas seda piinamist ja kes lõpuks selle õudse mõrva äh, ellu viis äh, ilma vastastikuse austuse ja usalduseta ei ole võimalikud sõbralikud suhted Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel. aitäh ja viimasena saab sõna härra Puhner, palun. aitäh, härra Said, et tulite meie ette ja aitäh ka teie sõnavõtu eest, mis tõesti on väga väärtuslik. Te toonitasite, et suhted Euroopa Liidu ja Egiptuse vahel vajavad tõhustamist ja tihendamist ja ma arvan, et see on väga tähtis. Euroopa Liidul on Egiptust vaja ja Egiptusel on Euroopa Liitu vaja. aga praegusel hetkel ei ole olukord väga hea. Te teate, et vabakaubanduslepingutes, mida Euroopa Liit sõlmib, on alati inimõiguste alane klausel sees ja sealt hakkavadki probleemid. nimelt äh, kristlase, kristlastel ei ole mitte ainult äh, katedraalis probleeme, vaid ka Egiptuse keskosas ja teistes piirkondades. ja siis need äh, protsessid, kus viissada inimest mõisteti surma, ei süüdi mõistetud ega ka ei süüdimõistetutel ega ka nende advokaatidel ei olnud võimalik kohtuprotsessis midagi öelda, ärge hakake ütlema, et neid surmanuhtlusi ellu ei viida ma mäletan veel väga hästi kuud surmanuhtlust, kus inimesed pidid surema kuritegude pärast, mida nad tegelikult ei saanud ellu viia, sellepärast et kui neid kurjate, kuritegusid läbi viidi, siis olid nad juba vanglas. siis mõrvad Siinai külades tõesti, minu palve teile on, et selgitage täpselt, mis toimus, andke meile teada, tingimusi tuleb parandada, sellepärast nagu ma ütlesin, meil on üksteist vaja ja me peame edasi liikuma ja seda on võimalik teha ainult siis, kui inimõigustest Egiptuses paremini kinni peetakse. aitäh! Vielen Dank, Herr Kollege. So, Dr. Said, you know. härra Said, teil on aega neliteist minutit sest me peame tingimata lõpetama, sest meil on muid kohustusi täpselt kaksteist kolmkümmend. Teil, teil on vabadus vastata millistele küsimustele iganes soovite, aga teil on aega viisteist minutit, me oleme väga huvitatud teie vastustest. suur tänu! Äh, mulle avaldab väga mulje, et äh, see, millised teadmised on teil Egiptuse kohta. see ei ole ka üllatus, sest äh, ma esindan siin väliskomisjoni Egiptuse parlamendis. paraku inimõiguste komisjoni äh, esimees ei saanud siin olla, kuna küsimusi oli sellel teemal palju, ta oleks pidanud ka siin olla. mul saab muidugi olema nüüd äh, raske vastata üksikasjalikult, äh, kõikidele küsimustele räägiksin seega pigem üldisemalt. inimõigustest räägiksin härra Regenist, Egiptuse välissuhetest, illegaalsest rändest, mida, kõikeks, sellest, mida ma jõuan teha kolmeteist minutiga nüüd. esiteks inimõiguste teema Egiptuses on oluline, millest tuleb rääkida. raske on aga vastata küsimustele konkreetsete juhtumite puhul. nagu ma ütlesin oma sõnavõtus, ma tahan meie suhteid vaade, vaadata perspektiivist. ma mõtlesin sellega seda, et väga tähtis on edastada egiptlaste suhtumist ja tähtis on Euroopa Liidu arvamus meie jaoks, me oleme pika tee juba käinud oma seisukohast. on asju, mis kümme aastat tagasi, ma ei räägi viiskümmend aastat tagasi, aga kümme aastat tagasi oleks olnud need asjad võimatud, oleks olnud unistus, mis iialgi ei täituks. inimõigustest rääkimine Egiptuses täna, oleme olukorras, kus me pole kunagi varem olnud, võrdne tasu naistele ja meestele oleme kaugemale edasi jõudnud pärandiõigus, võrdsed õigused meestele ja naistele, jälle edusammud. sõnavabadus, jah, on puudujääke, ma mõistan, oma sõnavõtus ütlesin ka väga selgelt, et ma ei ole selleks siin täna, et öelda, et me oleme suurepärased, täiuslikud, keegi ei ole. aga asju on kindlasti muud, mida saab muuta, mille eest võidelda ja me ei ole ka selleks siin, et esindada Egiptuse valitsust. mind, mina olen siin, et esindada Kairo elanikke valitsusele avaldan ma alati survet, ma üritan leida tõtt riigis, mis on olnud neli-viis aastat ilma valitsuseta. kõik oli väga kaootiline mingil ajahetkel, meil oli neliteist resolutsiooni Egiptuse vastu Euroopa Liidult viimase nelja aasta jooksul, ajal, kus meil puudus president ja kus meil puudus valitsus. vabandust, ja ei olnud ka parlamenti, jah. ehk siis ma tahan öelda, et me üritame olukorda muuta ja see kõik võtab aega selleks, et lahendada kõik need üksikud probleemid, aga tahaksime rõhutada paari asja. kõik räägivad, siin räägiti palju sõnavabadusest ja mina samuti võin teile öelda, et Egiptus on ainus Lähis-Ida riik, kus on täielik internetivabadus, sotsiaalmeediavabadus. keegi pole sellele mõelnud. kui äh, kellegi ajakiri, ajaleht, ajalehes ei lubata kellelgi äh, artiklit avaldada mõnes ajalehes, siis, siis avaldatakse internetis ja tema, ta muutub seal viraalseks, nagu öeldakse. see on teie jaoks normaalne, aga minge Türgisse, Liibanoni, vaadake, äh, Emiraatidesse, kui, kui igasuguses võrdluses selline riik nagu Egiptus äh, kus on sada miljonit kodanikku, suurim Lähis-Ida riik, kus selline vabadus interneti suhtes, sõnavabaduse suhtes, see peegeldab ka eh, noortele antud vabadusi. jällegi, me ei ole täiuslikud, paljud asjad on veel tegemata, aga samal ajal asetame asjad eh, õigesse perspektiivi ja mõistkem et vaatame, millised on näiteks äh, tingimused vanglates. paljud Euroopa Liidu delegatsioonid soovivad näha vanglaid. Iiri, Iiri parlamendi spiiker käis kaks nädalat tagasi. noor iirlane oli vangistatud äh, Egiptuses ja pärast seda ütles, külastust ütles spiiker, et olukord on väga hea, et ta isegi kohtus presidendiga, kes talle kinnitas, et me teeme tõsist äh, tööd äh, vanglasüsteemi kallal, kohtusüsteemi kallal, nii et ei ole mõtet ka väga kangekaelselt suhtuda inimõiguste küsimusse. ma hindan väga kõrgelt äh, märkust äh, inimõiguste kohta kõikjal maailmas, aga kuulake ka Egiptuse rahvast. võib-olla me ei ole nii rikkad kui mõned teised riigid, meil on majandusprobleeme, aga meil on kõrge kultuuriline tase, me peame kuulama Egiptuse mõtlejaid Äh, millistest inimõigustest me siin räägime, kui me võrdleme olukorraga Iraagis, Süürias või äh, mõtleme seda proksisõda Süürias? kui me mõt-, räägime Ameerika Ühendriikide esi, eelmise presidendi, kes rääkis äh, massihävitusrelvidest ja siis hävitas miljon iraaklast samal ajal ja sellest me ei räägi. vabandust, ma räägin sellest taaskord siin, aga asju tuleb vaadata, vaadelda perspektiivis et mõista, kuhu me tahame minna. ma ei kaitse siin oma vaenlasi. Egiptuses on muidugi probleeme. proua parlamendiliige räägis siin kasu-, kadunud isikutest. ma käisin Strasbourgis, käisin Strasbourgis aprillikuus, mitte Brüsselis. arutasime seda. viis, viis tuhat inimest paljud nendest olid illegaalsed sisserändajad. kui nad hüppavad äh, uppuvatesse paatidesse, neid ei registreerita. on terve hulk, ma ei ürita kaitsta kedagi, minu roll valijate ees on ka inimestele aru anda, kes mind on valinud, minu jaoks on olulisem neile aru anda, isegi olulisem kui aru anda rahvusvahelise kogukonnale. aga lõppude lõpuks arvud on võib-olla siiski pisut äh, liialdatud. ma ei ürita leida vabandusi, kuid üritan siiski asjad asetada perspektiivi. selline riik nagu Egiptus, keda ähvardab Egipt-, äh, Liibüa, tuhat kilomeetrit piiri Liibüaga, te teate, mis probleemid on Liibüas praegu. ISIS äh, B viiskümmend kaks just pommitas Liibüat, nagu te teate. see on paari kilomeetri kaugusel meist. Sudaan Lõuna-Sudaan, Saudi Araabia, Jeemen, Gaza, Hamas. Hamas on äh, ainult äh, laiendiks moslemi vennaskonnale ja samal ajal keegi nüüd siis küsis, et äh, mis on siis ka teie kavad Iisraeli konflikti suhtes ja kõik see värk. mida te ootate riigilt, kellel on kõik need mured, kellel on samas majanduslikud probleemid ja samal siin räägiti turismist ja, ja küsiti, et kuidas see olukord siis on. see on tohutu probleem meie jaoks. kaks kolmandik maailma monumentidest on Egiptuses parimad rannad, parimad sukeldumiskohad, parim ilm, mis iganes ja samal ajal on meil üksteist miljonit turisti me soovisime aastaks kaks tuhat neliteist tegelikult vastu võtta kakskümmend viis miljonit. tegelikult eelmisel aastal käis meil kolm koma kaheksa miljonit, aga meie eesmärgiks oli kakskümmend viis miljonit turisti. ehk siis kakskümmend viis protsenti Egiptuse rahvast elatub turismist, kogu majandus toetub turismile ja meil ei ole praegu turismi. nii et jah, Egiptus muuseas ja turvalisus. meil on siin vaja veel pikk võitlus läbi käia, ma olen teiega nõus, jaa. aga me töötame selle nimel parlamendis, selleks, et avaldada survet valitsusele. ja veel kaks asja, mida ma tahaksin rõhutada. esiteks USA ja siis äh, härra Regeni suhted Ameerika Ühendriikidega on kummalised, ma ütleksin minu seisukohast sest meil olid väga halvad suhted aastast kaks tuhat alates, meil olid suured ootused härra Bushi suhtes aastal kaks tuhat, paraku suhted Ameerika Ühendriikidega ei ole olnud head. viimane Egiptuse presidendi visiit USA-sse toimus aastal kaks tuhat neli. juba kolmteist aastat pole Egiptuse president külastanud Ameerika Ühendriike. ausalt öeldes me oleme optimistlikud Donald Trumpi suhtes ja see ei tugine analüütilisele mõtlemisele või uuringutele, see tugineb sellele, et meil ei ole lihtsalt mitte midagi kaotada, me oleme juba põhja jõudnud oma suhetes Ameerika Ühendriikidega. meie ees on president, kes on võidelnud enne ametisse nimetamist oma iseenda institutsioonidega viimased kaks nädalat. ma ei ole selliseid mässe kunagi Ameerika Ühendriikide tänavatel näinud. Egiptuses nad arvavad, et äh, ameeriklased lähevad Tahriri väljakule nüüd imelikud asjad on toimumas Ameerika Ühendriikides. aga eile jah, toimus telefonivestlus äh, Egiptuse ja Ameerika presidentide vahel, ma ei tea selle üksikasju muidugi, aga ma arvan, et ta kutsus ta Ameerika Ühendriikidesse järgmisel kuul, see on väga oluline. Nad arutasid äh, terrorismi vastast võitlust, äh, president Trumpi ametisse astumise kõnes rääkis ta radikaalsele islami vastu võitlemisest, ta ei öelnud küll, kuidas seda teha, ta ründas ka Ameerika poliitikuid. nii et küsimärke on palju, mida Trump kavatseb äh, ette võtta meie piirkonnas. samas meil on Ameerika suursaadik Egiptuses, kes hoiab väga madalat profiili, kes ei suhtle mitte kellegagi minu valimisest saadik ja äh, väliskomisjoni etteotsal olen kohtunud praktiliselt kõikide suursaadikutega, välja arvatud Ameerika oma, sest nad lihtsalt ei soovi olla nähtavad ma ei tea, mis sellest edasi saab. samal ajal Liibüa küsimus, Süüria küsimus, kõik see sõltub äh, Ameerika Ühendriikidest samuti. üheksakümne esimesest aastast on nad arvanud, et nad võivad teha, mida ta tahavad Iraagi sõjast, aga nüüd on uus mängija ja selleks on Venemaa. suure, meil on suurepärased suhted Venemaaga enne Vene lennuki pommitamist. enne seda oli, ma ei tea, kas need asjad hakkavad paremaks muutuma. ma ei tea, kas president Sissi, Putini ja Trumpi vahelised suhted, president Sissi austab Putinit väga. ma ei tea, mis edasi saab, aga järgmisel kolme kuu jooksul me ilmselt näeme palju muutusi rahvusvahelisel areenil. ma rõhutan veel kord, sellise riigi jaoks nagu Egiptus, kellel on väga rasked majandusprobleemid kes üritab võidelda terrorismi juurtega, üritab muuta mõtlemist, kultuuri, üritab mõelda põhjusi ja mitte sümptomeid. me ei võitle sümptomitega, me üritame äh, religioosset mõtlemist muuta. võib-olla me ei ole väga osavad äh, marketingi tegijad, aga aga paljud muutused on Egiptuses toimumas ja seepärast ma kutsun teid tungivalt üles, tulge Egiptusesse, tulge vaadake ja kuulake ise, mis seal toimub. loomulikult meil on puudujääke, muidugi parlament teeb tõsist tööd raskuste ületamiseks, parlament avaldab tõsist survet peaministrile, muuseas parlament eelmisel aastal meil oli, meil oli kabinet, mis oli töötanud neli aastat, kus nad ei, ei suhelnud üldse parlamendiga ja nüüd nad peavad aga parlamendi ees aru andma. peaminister saab tõesti šoki nüüd, kui teda kutsutakse parlamenti aru andma, rääkima majandusarengust ja kavatsustest, toetustest ja muust taolisest. see, Egiptus on tohutu inflatsioon, kõik hinnad on praktiliselt kahekordistunud, me üritame selle vastu võidelda äh, välisinvesteeringutega, me üritame välis, investoreid ligi meelitada ja ka sisemaiseid investoreid. me üritame parlamendis avaldada survet pangandussektorile, et nad muudaksid oma traditsioonilisi laenumeetodeid, laenata ainult suurtele laenajatele, et nad laenaksid ka VKI-dele, selleks et äh, me võiksime ehitada üles oma majanduse, mis tugineks just väiksematele keskmistele ettevõtetele ja ettevõtlusele. nüüd Regeni juhtum. see oli üks šokkidest minu, mida mina olen pidanud läbi elama, mul on väga valus seda teemat arutada. ma pean ütlema Itaalia sõpradele siin ruumis, kes äh, selle kohta küsisid, kui sõidate Egiptusesse, sest peatate takso, et sõita oma hotelli ja ütlete, mis ja mainite selle inimese nime, mainite härra Regenit taksojuhile ainult ütlete ükskõik, räägite ükskõik millises paigas, tema äh,, panite seda nime, kõik teavad äh, härra Regeni lugu. see on Egiptuses väga tuntud juhtum, see on tõeline katastroof, see on kõikide egiptuste jaoks suur katastroof ja draama. ma üritan äh, öelda, et see on Egiptuse rahva jaoks väga oluline, isegi olulisem kui valitsuse jaoks. Egiptuse rahvas isegi enne parlamenti ava-, on avaldanud tohutut survet, lugege me Egiptuse meediat, vaadake, kui palju artikleid on kirjutatud Tšiilio režiimist, kui palju üleskutseid on tehtud selleks, et teada, mis temaga juhtus. parlamendiliikmena äh, viimane, mida ma tean tema kohta, on see, et prokurör käis Roomas ja Itaalia valitsus on teinud avalduse või prokuratuur, Rooma prokuratuur, et nad on rahul edusammudega ja et nad hakkavad äh, uurimisega lõpule jõudma. mul ei ole rohkem midagi öelda Regeni juhtumi kohta. ma tean, et tema surmast äh, on möödas aasta. meil on väga kahju. Egiptus äh, töötab selle nimel, et tõde jalule seatakse. nüüd mu kõneaeg on lõppenud, suur tänu. Dr Sahid, thank you so much for answering. aitäh, doktor Said, nii paljudele küsimustele vastamast ja ka suur tänu teile isiklike märkuste eest. kallid kolleegid, tahtsin veel öelda, et doktor Said ei ole mitte ainult tuntud IT-ärimees äh, Egiptuses, vaid ta on ka äh, juhtiv poliitiline figuur aga mind üllatas, kui lugesin, et noorena olite ka väga edukas ujuja ja teie ujumiskarjääri ehtis see, kui ta kaheksakümne neljandal aastal Los Angeles esin-, Los Angeleses esindas Egiptust ujujana olümpiamängudel. me soovime teile väga palju edu poliitilises töös riigis, mis on nii tähtis stabiilsuse jaoks kogu piirkonnas. aitäh veel kord külalistel Egiptusest. me jätkame oma koosolekuga kell kolm, kui meie ette tuleb äh, Malta välisminister härra George Vella, palun